So, colleagues, um, it gives me great pleasure to... kallid kolleegid, Mohammad Ali äh, al-Bashir on siin kohal, kes on Saudi Araabia äh, Shura äh, nõuandva assamblee asespiiker, ta on täna siin ja delegatsiooni liikmed on siin ka meie koosolekusaalis kohal ja nagu te teate, meie välisasjade komisjoni delegatsioon käis Saudi Araabiasse kaheksandast kuni üheksanda veebruarini. meil toimusid seal tähtsad kohtumised kõige kõrgemal tasandil, et rääkida piirkonna problemaatikast, inimõigustest, julgeolekust, suhetest Euroopa Liiduga. me kõik teame, milline on Lähis-Ida ja äh, Äh, lahepiirkonna olukord ja me kõik teame, et Saudi Araabia on äh, väga oluline tegur piirkonna stabiliseerimise protsessis, kindlasti Saudi Araabial on palju kaalu äh, piirkonnas, mille, millel võib olla mitmeid negatiivseid kõrvalmõjusid väljapoole. ja meil on oma ühised sidemed, meil on oma ühised äh, huvid, terrorismivastane võitlus, julgeolek, geopoliitiline olukord, majandus, kaubandus. Need on kõik meie ühised väljakutsed. ja oluline on jätkata dialoogi meie Saudi Araabia sõpradega see dialoog peaks olema avatud dialoog ja korrapärane dialoog loomulikult kõik me tunneme muret Süüria olukorra pärast, me näeme, et me näeme, et tunneli lõpus paraku valgust ei paista, olukord muutub üha keerulisemaks ja see loomulikult mõjutab kogu rahvusvahelist tasandit. Iraak on loomulikult väga huvipakkuv teema sain äh, tema kõrge aususega paar minutit äh, mõtteid vahetada enne koosoleku algust ning äh, sain jagada Rumeenia sõdurite kogemusi Iraagist. Jeemen, jällegi riik, kus on tõsised sisekonfliktid. Iraan on üks teema jälle, terroristlik ränderaamistik äh, oht, mis ähvardab meid kõiki ja ebastabiilsus Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas meie naabrite seas valmistab meile päris suurt muret ning Saudi Araabia mängib tähtsat rolli ja jätkab selle rolli mängimist ka tulevikus selles piirkonnas äärmiselt suure huviga äh, saime tõdeda, et teil on oma äh, ambitsioonikad eesmärgid aastaks kahe tuhande, kaks tuhat kolmkümmend ja oma sõnavõtus tõenäoliselt mainite te mõningaid äh, samme nende ambitsioonide elluviimise, selle visiooni elluviimise teel. ning paluksingi teil nüüd sõna võtta ning tutvustada kolleegidele teie seisukohti sooviksin rääkida araabia keeles. ja araabia keelt saab kuulata kanalilt number kuus. Bismillahirrahmanirrahim. Äh, Ashab al-Maali, As-Seidat As-Sada A'da, Legnat. lugupeetud daamid ja härrad, austatud välisasjade komisjoni liikmed, austatud Mašraki riikide delegatsiooni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, soovime teile kõikidele äh, rahu ja meelekindlust. kõigepealt äh, sooviksin äh, teile väljendada oma suurimat heameelt selle üle, et saan teile see, teie juurde tulla juba teist korda sel aastal. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris käisime siin ja oleme veendunud, et meie nõuandev assamblee äh, leiab, et selline korrapärane koostöö teiega on hädavajalik. Äh, ja ser-, saadan teile ka edasi ka äh, teie ametivendade tervitused Saudi Araabiast. Saudi Araabia püüdleb rahu poole ja töötab käsikäes kõikide riikidega, iseäranis rahvusvahelise üldsusega selle nimel, et tagada maailmas rahu ja jõukus. ja seetõttu väga paljud poliitilised algatused äh, on ka ilmavalgust näinud, nende algatuste eesmärk oli investeerida rahalisi vahendeid jõukuse arendamisse kõikide riikide hüvanguks meie piirkonnas. oleme äh, investeerinud taristusse, haiglatesse, äh, lennujaamadesse, oleme püüdnud luua äh, suurendada tööhõivet, pakkuda noortele uusi võimalusi. meil on äh, väga suur äh, noorte äh, määr meie ühiskonnas, seitsmekümne protsenti meie elanikkonnast on noored. meil on uute noorte põlvkondade jaoks vaja uusi taristuid ja meie päevakavas on ka reformid, võitlus korruptsiooni vastu, väga jõuline võitlus korruptsiooni vastu ning Äh, e-valitsus e, e-haldus äh, on meie reformide päevakavas, vaatame, mis selles valdkonnas on maailmas ära tehtud ning äh, püüame omalt poolt samuti pingutada. kaasomand, rahvusvahelised investeeringud on, aitavad samuti tagada erinevate mandrite vahelist ühtsust, me investeerime äh, humanistlikusse, humaansesse lähenemisse inimeste äh, vahel ülikoolides ja teeme koostööd kõikide ülikoolidega ning äh, oleme, meil on tuhandeid äh, Saudi Araabiast pärit üliõpilasi kõikides maailma ülikoolides, kas aga Euroopa Liidus ja kõige selle eesmärgiks on tagada meie hea koostöö. Saudi Araabia äh, ajalugu äh, on pikem kui on pikk ja viimase kolmesaja aasta jooksul on üritatud riigistruktuuri parandada kolmkümmend seitse oli meie eeldatav äh, eluiga äh, varem, nüüd äh, on see üle kuuekümne ja me oleme kaheksakümnelt protsendilt kirjaoskamatuse määralt viinud kirjaoskamatuse nulli ja varem ei käinud naised koolis ja nüüd käib viiskümmend viis protsenti naistest koolis ja, ja mitte ainult, vaid ka ülikoolides. oleme Äh, kaasajastanud äh, meie nõuandva assamblee ning äh, meil on täna sada viiskümmend nõuandva assamblee liiget, seal nende hulgas ka kolmkümmend viis naist ja üks nendest on ka täna kohal. Saudi Araabia teeb koostööd ka teiste ühiskondadega ja Äh, me oleme külastanud muuhulgas Vatikani ja me tahame uskude vahelist, vahelise dialoogi ülikooli luua Euroopasse. oleme investeerinud äh, miljardeid dollareid, äh, sealhulgas ka üheksakümmend viis riigi, kes on saanud toetusi selleks, et uskudevahelist dialoogi arendada. minu koduriik on kolmas suurim doonor selles valdkonnas. meie riik on ka üüratu tööjõuallikas nende meie riik äh, on äh, üks kahekümnest suurimast rahvusvahelise abi osutajast. lugupeetud äh, kolleegid, kallid daamid ja härrad. me tänase maailma probleemid ei ole mitte uskudevahelise võitluse probleemid, meil on halva, kurja ja hea vaheline võitlus Äh, ja mõnikord haaratakse relvade järele. me kõik teame, et Iraan on üks nendest riikidest, kus terrorismi finantseeritakse ja seda kinnitab ka äh, Ameerikast pärit hiljutine äh, raport. Iraan on selle raporti kohaselt üks juhtiv terrorismi õhutaja ja terrorismi sponsor. varem elasime me, me Iraaniga rahujalal aga pärast uue valitsuse võimuletulekut on olukord muutunud. uus valitsus usub revolutsiooni eksporti ning sellest hetkest alates on meie piirkond kannatanud rünnakute all äh, ning rahutuste all ning äh, Iraani äh, valitsus on äh, rahastanud äh, äärmusliikumisi, terroristlikke liikumisi üle kogu maailma. ja Iraanis on äh, mitmed Al-Qaeda liikmeid ke, ke, vangistatud, keda Iraan keeldub välja saatmast ja nagu te teate, meie oleme äh, kannatanud äh, sada, saja rünnaku all, saja terroristliku rünnaku all äh, viimasel ajal ja Iraanis ei ole olnud mitte ühtegi rünnakut. kas pole mitte silmatorkav ja kummaline? nii et sellest ja meil on ka mitmeid äh, raporteid, äh, hästi dokumenteeritud raporteid, mis äh, tõendavad seda, et Iraan on olnud osaline terrorismi rahastuses. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahan öelda, et Saudi Araabia on kannatanud terrorismi all. Saudi Araabia on kannatanud terrorismi all, me oleme mitmete terrorirünnakute ohvriteks langenud ning tänu meie luureandmetele on meil Äh, õnnestunud ära hoida kakssada kuuskümmend kuus rünnakut, mis olid tegelikult suunatud meie riigi vastu. ning äh, koostöö äh, erinevate julgeolekuteenistuste vahel on ammutanud jõudu erinevatest nendest rünnakutest, mille vastu me püüame võidelda. ja see vajadus Äh, neid rünnakuid ära hoida, tingib meie palve teie poole, ühendagem oma jõud, et võitle, võidelgem selle ühise vaenlase vastu, oleme ju kõik ühes paadis. lugupeetud daamid ja härrad, tegemist ei ole mitte moslemitega, tegemist on haigete inimestega, kes kasutavad islamit ära ettekäändena. see on lihtne ettekäänne barbaarsete äh, tegude õigustamiseks lugupeetud daamid ja härrad, me kõik äh, tunneme kohustust Süüria äh, pagu, pagulaste ees, kes tulevad nii meie poole kui ka teie poole. kas teie olete näinud äh, pagulasi ja sisserändajad, kes tulevad Jeemenist? kas te olete näinud laevi, kus on jeemenlased, nii nagu süürlastega on tegemist? Saudi Araabia kannab hoolt äh, äh, Jeemeni tsiviilisikute eest. me äh, püüame kanda hoolt selle eest, et haiglaid ei rünnataks, meie ei ründa tsiviilpiirkondi, meie rünnakud on suunatud sõjalistele objektidele ning julgeoleku, ÜRO julgeoleku nõukogu resolutsioon kaks, kaks kuusteist on äh, vastuseks Jeemeni val-, legitiimse valitsuse palvele, äh, kes on palunud meile kaitselepingu raames osaleda äh, meie ühises Araabia kaitseprojektis. lugupeetud daamid ja härrad, Süüria režiimi brutaalsus ulatub, ületab igasugused inimsuse piirid see režiim on igal võimalikul moel, äh, kasutades äh, igasuguseid äh, relvi ja vahendeid, mis on rahvusvahelisel tasandil keelatud oma eesmärgi saavutada. me näeme, mis on olnud viimase arengute tulemus tegemist on kõige suurema kriisiga inimkonna ajaloos tuha-, tuhanded inimesed on äh, uh, hukkunud, kaksteist miljonit on äh, surutud äh, alandavasse vaikusesse, Saudi Araabia on vastu võtnud kaks ja pool miljonit pagulast, mitte ükski maailma riik ei ole teinud nii palju, kui on teinud Saudi Araabia Süüria pagulaste heaks. meie jaoks ei ole nad pagulased, nad on meie vennad nad on äh, osake meist, nad on nagu meie oma kodanikud ja meie ei äh, tõrju neid getodesse, me võtame nad vastu kui oma ühiskonna täieõiguslikud äh, liikmed. sada nelikümmend tuhat Süüria õpp-, üliõpilast käivad meie koolides ja neil on õigus tervishoiule, õigus haiguskindlustusele ja Saudi Araabia valitsus toetab neid Neid ei kohelda kui pagulasi. aga meil ei ole ja, ja meie territooriumil on ka üks miljon jeemenlast ja äh, mõningad Jeemeni kodanikud äh, tulid meie juurde isegi enne Jeemeni probleemi äh, algust ning me üritame nüüd neid äh, Nad tulid ebaseaduslikult, üritame neid nüüd äh, seadustada. Äh, ja demokraatlike ühiskondade aluseks on see, et ei sekkuda teiste siseasjadesse. Saudi Araabia soovib täpsustada, et meie kohtusüsteem, meie kohtuvõim on sõltumatud ja välistegurid ei saa meie kohtusüsteemi ega kohtuvõimu sekkuda. meile, meie, meie kohtusüsteemi aluseks on seadused, mille rahvas on oma esindajate kaudu vastu võtnud ja keegi ei saa sekkuda meie kohtuotsustesse ning kohtute töösse. lugupeetud daamid ja härrad, rääkides veel demokraatiast ja rahvusvahelisest õigusest. rahvusvaheline õigus sätestab mittesekkumise Äh, ja ma tahaksin rääkida Shastast, äh, kes on, mis on äh, Ameerika seadus terrorismispondorite vastase võitluse kohta. ja sellel võib olla väga tõsiseid mõjusid, tagajärgi kõikidele maailma riikidesse, riikidele, see võib tekitada palju ebastabiilsust ning on kaheldava väärtusega. lugupeetud daamid ja härrad, me sooviksime häid suhteid Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament on üks meie kindlamaid, meie kuningriigi kindlamaid partnereid rääkides kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest ja ambitsioonidest, siis äh, oleme rääkinud teie riikide avamise võimalusest ning äh, kaubavahetuse edendamisest. see on meie jaoks äh, vägagi oluline ning meie meil oleks, me loodame, et meie priviligeeritud suhted, mis on juba kestnud aastakümneid, jätkuvad ka tulevikus. ja me meil on oma arengukava kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja meie Saudi Araabia strateegias on Euroopa Liidul kindlasti äh, võimalus mängida tähtsat rolli. ning selles kontekstis äh, saadaksime teile oma äh, kõige siiramad tänud selle toetuse eest, mida teie Euroopa Liidus olete andnud meile ning palume teil toetada ka, ka Palestiina rahvast, kes on jäänud märtriteks ning me palume teil lõpetada Palestiina okupeerimine aidata sellele kaasa, Palestiina rahvas on rahvas, kellelt on ära võetud kõik õigused ja äh, Palestiina rahvast on ebaõiglaselt koheldud, Palestiina rahval on õigus elada sõltumatult vabas riigis, äh, kasvatada üles oma lapsi vabaduses ja autonoomias. ja ma, äh, nii nagu meie ja teie rahvad ja soovime teile Jumala rahu, et Jumala rahu oleks teiega. nüüd paluksin kolleegil proua oli äh, Jumalil, kes on ka Araabia poolsaare delegatsiooni äh, esimees, äh, et siis tema võtaks esimesena sõna, sest et tal on veel teisi kohustusi. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud aseesimees, asespiiker, te pöördusite meie delegatsiooni liikmete poole, tervitasite Euroopa Parlamenti ja minu enda äh, juhitavat delegatsiooni. nii äh, nagu härra Prokiga poolt korraldatud äh, sööma ajal äh, rääkisime me täna ühistest väljakutsetest, väljakutsetest, mis on seotud tänapäeva maailmaga, Süüria sõda, Jeemeni sõda, Iisraeli-Palestiina konflikt, aga me peame rääkima ka ühistest ja tuleviku väljakutsetest nagu terrorism, ränne ning äh, rändeprobleemide äh, areng, äh, maailma rahvastiku arvu kasv ja iseäranis rahvaarvu kasv Aafrikas, kus on üha vähem põllumaad. me peame rääkima ühiselt ka sellest, eh, kuidas energiaallikad üha vähenevad, kuidas keskkonda tuleb kaitsta, eh, kuidas maailma kasv vajab tagamist. kuna Saudi Araabial on mängida tähtis roll eh, oma suuruse tõttu, oma rikkuse tõttu ja oma geograafilise asukoha tõttu. meie oleme head partnerid, meil on vastastikune tõeline usaldussuhe ning seetõttu on oluline, et meie dialoog oleks läheks üha rohkem süviti, et me kohtuksime oma institutsioonide vahel üha sagedamini, seetõttu äh, mina isiklikult ja meie kõik tunneme suurt heameelt selle üle, et teie olete siin täna ja olite eelmisel aastal aasta tagasi ja teie delegatsioon tuleb ka järgmisel nädalal Ariaatiga. ja ma tahaksin teilt aga küsida, kuidas teie kujutate ette, et me konkreetselt saaksime oma vastastikust, äh, vastastikust arusaama süvendada äh, nii parlamentide tasandil kui ka äh, avaliku arvamuse tasandil. loomulikult meil on suuri kultuurilisi, äh, ajaloolisi erinevusi, ka meie seadused on erinevad, meie õigussüsteemid on erinevad. aga ma arvan, et nii ühel kui teisel on üksteiselt palju õppida ja meil on palju tööd ühiselt ära teha, kui me tahame et meie tegevus oleks tõhusam. meil häid tavasid, mida saab edasi arendada kas ühe või teise juures. Saudi Araabia oli esimene, kes, riik, kes võttis samme äh, radikaliseerumise peatamiseks noorte hulgas, äh, keda äärmuslased ja Daesh ründasid. kas äh, te võiksite meile öelda, et millised on teie saavutused? Te rääkisite sellest, mida te teete pagulaste heaks. meie komisjoni huvitaks väga äh, kuulda seda, millised äh, on teie plaanid Aafrika riikide areng, aitamiseks, kuidas kavatsete aidata neid äh, areneda nii, et nende äh, rahval, nende noortel oleks tõelise, tõeline tulevikuperspektiiv? Need on asjad, millest me, millega me võiksime ühiselt tegutseda ja me peaksime ennekõike nendest asjadest ühiselt rääkida, rääkima ja mul on väga hea meel, et me saame seda täna teha ja äh, suur tänu. Oh, Mr Howitt. suur, suur tänu ja härra Howitt, palun. suur tänu teie kõrge ausus, mina olen Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni koordinaator ja olen äh, ka äh, välispoliitika äh, komisjoni Lähis-Idaga tegeleva töörühma juht. ma ei tahaks täna äh, ma tahaksin täna rääkida äh, Jeemenist ja selgitada meie seisukohti. kõigepealt laialdaselt läbi kogu, läbi kõigi fraktsioonide äh, hindame ja austame väga meie suhteid Saudi Araabiaga ja Shura ähm, nõukoguga. meie suhted põhinevad sõprusel, koostööl, vastastikusel austusel. ja tahan teile kinnitada, et me mõistame täielikult hukka igasugused terroriaktid, meil ei ole mingit mõistmist terrori äh, suhtes ja me soovime tõesti tugevaid koostöösuhteid. kuigi me mõnedes punktides võime olla eriarvamusel. nüüd tahan ka rõhutada, et meie parlament ei ole ei Iraani äh, pooldaja ja Saudi Araabia vastane, aga vastupidi, vaid meie pooldame suveräänsust äh, arengut eh, selles eh, piirkonnas. meil ei soovi teile ette kirjutada, kuidas käia ümber suhetega selles regioonis. kuid me näeme seda polariseerumist, mis toimub ja Ähm, kui te ütlete, et see põhineb poliitikal, mitte religioonil, siis äh, mõistan seda, aga igal juhul on see äärmiselt kahjustav. tahaksin küsida, mida meie Euroopa Liiduna saame teha, et äh, Riadi ja Teherani vahelisi suhteid äh, siluda see on see, mis on Euroopa huvides. meil ei ole mitte mingit muud agendat, kui lihtsalt vähendada polariseerumist, suurendada julgeolekut ja peatada igasugused ähm, sekkumised väljaspool äh, oma äh, piire, et tagada rahu. ma loodan, et te seda mõistate. ja sellega jõuangi Jeemeni juurde. mõned äh, parlamendiliikmed on seadnud küsimuse alla, kas selle koalitsiooni, mis on Jeemeni ja Saudi-Araabia vahel loodud, kas selle humanitaartagajärjed on vastuvõetavad? niivõrd sadu tuhandeid sadu inimesi on, on äh, hukkunud. Äh, ÜRO on avaldanud arvamust, et võib olla äh, toimunud sõjakuritegu, kui rünnati nelja tuhande leinajaga ähm, siis matuseid, samuti on rünnatud haiglaid ja teisi selliseid asutusi ja see on põhjuseks relvaembargo kehtestamisele. sest et lihtsalt see hind, mis on makstud äh, äh, inimeludega, on liiga kõrge ja ma tänan teid võimaluse eest äh, seda teile öelda. tänan. ma kõrgeausus vastaks nüüd kahele esimesele sõnavõtule ja siis jätkame. palun. aitäh, härra Howitt ja ma hindan teie küsimusi. ma usun, et need tulevad tõesti puhtast südamest. ma alustaksin viimasest küsimusest, mille esitasite, sest ma tean, et see on väga aktuaalne probleem kõigepealt tahan öelda, et meie riik on väljendanud kahetsust juhtunu üle ja seda kohe pärast juhtunut e, ning otsekohe alustasime ka koostöös Ameerika Ühendriikidega uurimist, et teha kindlaks, mis juhtus. minu teada, vastavalt sellele teabele, mis minuni on jõudnud, ei ole konkreetseid tõendeid et selle viis läbi tõepoolest koalitsioon. kuid uurimine on käimas. see on asjade ametlik seis. nüüd, mis puudutab sõda Jeemenis ja kaotatud inimelusid, siis see on muidugi väga tõsine teema. me ei ole sugugi rõõmsad olukorra üle kuid ma meenutaksin, et mitte kõik need surmad ei olnud põhjustatud koalitsiooni tegevusest. tervet riiki hoiab pantvangis relvastatud rühm, kelle, kelle käsutuses on lennukid, tankid, raketid ja need on täiesti äh, täiesti vastutusvõimetute inimeste äh, käes, sealhulgas äh, siis presidendi ja tema ihukaitsjate käes. president äh, Al-Assali on kukutatud Jeemenis, te teate seda, ja jeemenlased on valinud uue legitiimse valitsuse kuid äh, see rühm inimesi oli sellele vastu ja hoiab nüüd riiki pantvangis. kui pöördus Saudi Araabia poole, siis me ütlesime, et jah, me ei saa ähm, eitada, et on äh, tõepoolest, et inimesi on tõesti hukkunud, aga me küll kasutame väga täpseid relvi, me ründame ainult äh, sõjaväelisi rajatisi suurriikide toel ja nende edastatud äh, teabe põhjal. Te kindlasti teate, millistest riikidest ma räägin nii et me ei ole seda teinud üksi ja me ei ole seda teinud kuidagi juhuslikult, vaid väga süstemaatiliselt, väga professionaalselt, vastavalt rahvusvahelistele standarditele oleme me need sihtmärgid välja valinud. isegi need sihtmärgid, mis on küsitavad, nende puhul oleme püüdnud kindlaks äh, teha, et äh, tegemist ei ole tsiviilrajatistega, sest vahel on sõjaväelised raadid püstitatud tsiviilrajatiste lähedusse. reeglina sellisel juhul rünnakut ei toimu, kui on oht, et tsiviilelanikkond saab kannatada ja ma ei mõtle seda praegu välja, vaid täpselt nii see toimib ja see vastab ka rahvusvahelistele standarditele. me ei tee seda, mida, mida praegu tehakse Süürias, kus ähm,, kus pommitatakse valimatult sajad, sadu, sajad tuhanded inimesed hukkuvad päevast päeva. seal toimub täielik veresaun. ma tahan ka meid kaitsta, me ei, ei läinud Jeemenisse selleks, et agressiivselt mõni riik üle võtta, vaid meie rahvas on rünnaku all, sest et need relvad on äh, vastutustundetute isikute kätes ja ma olen kindel, et kui mõni Euroopa riik oleks ohus, kuid rünnataks meid on kolm korda äh, rünnatud kaks tuhat üheksa, kaks tuhat üksteist, äh, kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist ehk siis neli korda. ja me oleme ennast tagasi hoidnud, me ei ole lasknud relvakonflikti, sest et me teame, et sõjas ei ole mitte midagi lõbusat aga see on ainult kakssada kilomeetrit ähm, kohtadest, kust ähm, on siis käivitatud rünnakud. raketid on peaaegu sinna jõudnud. me oleme veel viimase hetkeni püüdnud leida rahumeelset äh, lahendust. on kutsutud üles äh, Jeemeni Jemenit andma üle relvad neutraalsetesse kätesse. et meie vähemalt saaksime olla kindlad, et meid ei rünnata. ütlesime, et sellisel juhul jätame teid rahule, äh, tulge ise oma probleemidega toime. kuid me teame, et on, et äh, meie tegevusega on probleeme, aga kui teie oleksite sellises olukorras, nagu meie praegu äh, siis te ei ootaks, kuni teie riiki lihtsalt rünnatakse ja hävitatakse. see on see, mis praegu meie, meiega toimub. paraku ma saan teile ainult öelda, et me püüame anda endast parima, et vältida hukkunuid, kuid kõiki, kõikides äh, hukkunutes ei ole süüdi Saudi Araabia. nüüd vastuseks teie teisele küsimusele, et mida saab Euroopa Liit ära teha et parandada Iraani ja Saudi Araabia suhteid. ainuke, mida mina isiklikult saan öelda parlamendiliikmena, on see, et kui te saate mõjutada Iraani mitte ähvarduste abil, vaid lihtsalt mõistlike äh, jutuajamistega, et nad äh, väldiksid terroriorganisatsioonide toetamist. Hezbollah on avalikult teatanud, et nad saavad rahalisi vahendeid Iraanilt. ja äh, Hezbollah sõjaväeline haru on ka kuulutatud terroriorganisatsiooniks äh, Euroopa Liidus, nii et nad teavad, et nad toetavad terroriorganisatsiooni. aga Iraan sekkub äh, jätkuvalt teiste asjadesse. miks on Iraan Iraagis, miks, äh, miks äh, on ta Süürias? miks takista-, takistavad nad Liibanonis presidendivalimist? Iraanis on isegi Saudi Araabias Hezbollah kaudu oma sõrmed sees. meie ei ole mitte kunagi sekkunud teiste riikide siseasjadesse kui meie välisminister ütleks, et tere tulemast, Iraan, me soovime, et Iraan tuleks meie, meile külla, kui me eh, eh, kui me suudaksime lahendada need eh, probleemid Iraaniga, siis tuleks kõigil ainult kasuks. me saaksime investeeringuid teha. ma pean ütlema, et kuigi siin öeldi, et me oleme rikas riik, tegelikult, tegelikult ei ole äh, meie võlg on, riigi võlg on kakssada äh, miljonit äh, riadi selle kuu lõpus, nii et me juba kasutame oma reserve. meil on teatud rahalised reservid, äh, et oma eelarvet tasakaalustada, sest meil on niivõrd palju projekte, mis, mida praegu läbi viiakse ja need on kõik mõeldud selleks, et meie riiki üles ehitada, et ehitada haiglaid ra, raudteid, ka mõned Euroopa riigid on sellega seotud, näiteks Hispaania on äh, ida-lääne suunalise raudtee ehitusega seotud kolm tuhat kilomeetrit. see on see, millesse me investeerime. meie oleme tõeliselt huvitatud rahust, palun uskuge mind. me oleme siin, et tuua selgust sellesse olukorda Lähis-Idas. meie kuningas Abdullah enne oma surma, võib-olla kuus või seitse kuud enne surma ütles, terrorism jõuab peagi teieni. sellel ei ole religiooni, sellel ei ole midagi tegemist islami või kristlusega, need on lihtsalt halvad inimesed. nii et kui meil on tõendeid selle kohta, et keegi toetab terrorismi, siis tuleb lihtsalt äh, tuleb lihtsalt äh, selle vastu üles tõusta, see peab te äh, tegema kogu maailm. see on see, mida on, on, on vaja teha ja see on see, mida meie soovime, et äh, maailm elaks rahus, ilma et riigid üksteise siseasjadesse sekkuksid. suur tänu, härra Kuuse, palun. Gracias, presidente bueno,. aitäh, härra esimees ma ole, ma ei ole nõus teie vaadetega, et meil on siin äh, hea ja halb äh, üleilmsel tasandil. meid ju ühendab äh, ÜRO harta ja ma ka võitlen rahu eest. Teie ja riik Iraan muudkui süüdistavad üksteist äh, kuid me kuulsime siiski paari positiivset sõnumit, seda, et meil on diplom- äh,, diplomaatia sõnumid ja et meil on tuumaleping Iraaniga. see oli rahvusvahelise üldsuse jaoks kohe kindlasti hea sõnum aga me nägime, kuidas Saudi Araab, Araabia ründas Bahreini, ka Jeemenis on, äh, Jeemeniga on probleeme olnud ja seepärast viidi sisse relvaembargo. Teie koalitsiooni sekkumine Sanaas on meile samuti teada. Teie aga ütlesite, et et kedagi ei ole röövitud ja see, mis Sanaas juhtus, ei olnud sõjakuritegu kasutati rahvusvaheliselt keelatud relvi. selliste rünnakute eh, puhul ja sellest kõigest oleme me ka kuulnud, siis äärmuslike rühmituste rahastamine Saudi Araabia poolt, ka seda oleme me kuulnud. mul on teile küsimus, mida teeb Saudi Araabia tagamaks rahu? mida teete teie selleks, et rahu valitseks äh, teie piirkonnas, näiteks Jeemenis? ja need etteheited, mida teile tehakse rahvusvahelise üldsuse poolt, kas te uurite neid? Te tahate vastata kohe või uh,? härra Kouso. Äh, härra Kouso ma austan loomulikult teie arvamusi, aga ma ei äh, saa teiega ühel meelel olla, enne kui te, te ütlesite samuti, et teie ei ole minuga nõus. Äh, mina äh, lähtun oma lähtealustest ja minu vaatenurgast on minu lähtealused õiged ma ei ole tulnud siia, et hakata teile äh, midagi võltsi väitma. Äh, mina räägin ausalt ja me tahame teiega, tahame teiega koostööd teha. meie oleme parlamendisaadikud, teie samuti. Äh, me soovime liikuda õige samas suunas selleks, et aidata oma rahvaid, oma riike äh, ohtude, kaitsta neid ohtude eest, mis meid kõiki ähvardavad meie soovid ei ole vastastikused, ma mõistan, et teil on loomulikult minuga eriarvamusi Äh, lahe koostöönõukogu riigid äh, ei ole ühise riigi kaitse, neil ei ole ühise riigi kaitse põhimõtet. kontrollige üle, mida te just väitsite. Saudi Araabia ei äh, sekku kellegi siseasjadesse. meie kaitseme tsiviil- asutusi, kui valitsus ei suutnud seda teha. Saudi Araabia ei ole äh, olnud seotud äh, ei meeleavaldustega ega millegi muu sarnasega. Saudi äh, Araabia ei ole Jeemeni siseasjadesse sekkunud, selle võite üle kontrollida. ja mis puudutab neid, seda, neid matuseid, Äh, mis sattusid pommirünnaku ohvriks ja me tunneme siirast kaastunnet äh, ja kahetsust sündinu pärast, oleme vabandanud põhjalikult ja me oleme selgitanud täpselt, millistel alustel meie koostöö, äh, millistel alustel meie koostöö rajaneb. meil ei ole midagi varjata, meie võitleme rahu eest. ja teie tehke seda, mida teie suudate teha. andke endast parim ja meie töötame teiega kõrvuti selleks, et rahu nimel võidelda. Saudi Araabia on valmis seda tegema Süüria osas. võib öelda, et ÜRO ning Genfi läbirääkimised on siin aluseks ÜRO, on kõik Süüria opositsiooni Äh, erinevad rühmad koondanud ja meie oleme olnud Euroopa Liidu äh, liitlased, võite seda kontrollida. Te ei saa hakata meid süüdistama ilma põhjendusteta. ma ei saa sellistele süüdistustele vastata, äh, ma võin teile ainult kinnitada, et Saudi Araabia on teiega ühel poolel, Euroopa Liiduga ühel poolel, meie oleme rahuarmastav riik, rahu eest võitlev riik oleme tervitanud äh, Iraani tuumarelva osas saavutatud äh, või tuumaarengu osas saavutatud edu ja meie ei ürita tuumarelva ehitada, mis on ju ka suurepärane tõend sellest, et äh, meie kavatsused on igati rahumeelsed. meil ei ole selliseid kavatsusi me, me oleme, nagu öeldud, rahumeelne liit, mida see ka eelöeldud ka tunnistab. We have on the list now for colleagues uh.... nii, ülejäänud kolleegid, palun proua Lunatšekilt, härra Kastoldalt ja härra Borgetsiolt äh, mõistvat suhtumist, et laseksite härra Kaanil esitada äh, küsimuse kõigepealt, sest tal on vaja lahkuda ja siis edasi Lunacek, Castaldo ja Borghezio. olete te nõus, et härra Kaan saab kõigepealt sõna? aitäh teile, härra Kaan, palun. Uh, I... aitäh ma pean minema hääletusele eelarvekomisjonis, nii et suur tänu kolleegidele, et mind ette lasite. kõigepealt äh, suur tänu meie sõbrale, äh, suursaadikule ja ma ka õnnitleksin teid nende edusammude puhul sellel aastal. Saudi Araabia on ilmselgelt väga tähtis riik ja tõesti väga muljetavaldav oli lugeda, kuulda seda teie kõnet. see rääkis, rääkisite siin kirjaoskusest, elueast ja nii edasi. aga ma tahaksin ka raskeid küsimusi esitada, sest me oleme täna ju sellepärast siin. Richard Howitt mainis juba Jeemenit see, mis toimub Miltris, hoolitsemaks selle eest, et tõesti äh, tsiviilelanikud äh, kannatada ei saaks ja mis abi te olete andnud selleks, et olukorda Jeemenis parandada? ja teine asi, kuulates teid ja mõeldes pagulaste olukorra peale Euroopas äh,, on jäänud mulje, et me tegelikult ei tea sellest mitte midagi, ma kuulen tihti siin kojas, et äh, golfilahe nõukogu riigid ei tee mitte midagi ära, nii et äh, mida konkreetsemalt võiks ära teha ja viimane kiire küsimus. Äh, jah, saan aru, et te ütlete, et erimeelsused on Saudi Araabia ja Iraani vahel, aga siin majas tuntakse seda hirmu et need äh, erinevused äh, on tegelikult usu põhjal ja see teeb olukorra veelgi raskemaks ja ma tahaksin tõesti teada, mida oleks võimalik teha selleks, et Iraani ja Saudi Araabia suhteid parandada. ja viimane märkus, jällegi kui me räägime terrorismist, äh, siis siin majas tihti öeldakse, et vahabid on ka osa ähm, äh, ISISest ja mõjutavad nende tööd. nii et kuidas te selle küsimusega tegelete ja mida me saaksime teha selleks, et Euroopa Liidu ja Saudi Araabi koostööd tihendada? kas ma võin kohe vastata? ja palun. أبدأ بآخر سؤال suur tänu, äh, härra Kaan. Äh, ma alustan teie sõnavõtu lõpust, äh, kui lubate Daesh nägi ilmavalgust kolm aastat tagasi Iraagis pärast Ameerika vägede väljaminekut Saudi Araabia see on olnud kolmsada aastat üks sama, ühed samad usutraditsioonid ja äh, poliitika selles äh, valdkonnas, see ei ole muutunud. vahabism Te võite tulla Saudi Araabiasse esitada selle küsimuse ükskõik kellele tänaval mis asi on vahabism? Nad küsivad, mis asi see on teilt? nii et äh, meil ei ole selliseid äh, usulisi väärtusi, mida võiks koondada ainult mingi nimetuse vahi, vahabism alla. meil on äh, oma usk, mille oleme vastu võtnud, meil on oma islam, islam, mis on, on Äh, prohvet Mohammedi äh, austuse äh, usk ja meie usk on islam, meie prohvet on Mohammed, Muhamed. ja ja meie austame kõiki prohveteid Jeesust äh, ja, ja teisi, Abrahami. kõik need on prohvetid, keda me austame. me leiame, et nad on pühad isikud ja äh, ma äh, lugesin täna Koraani ning lugesin sealt, et kui keegi, kui inimene tapab ühe inimese, siis äh, see on samaväärne sellega, kui ta oleks tapnud inimkonna. ja see, kes äh, annab elu või aitab kaitsta kellegi elu, on äh, äh päästnud äh, kogu maailma. see on aidanud kogu maailma. ja Koraan on läbinud erinevad etapid ajaloos ähm, ja ähm, on neid, kes leiavad, et islam kasutab vägivalda aga need on kõik põhjendamatud süüdistused. tuleb äh, vaadata reaalsusele silma ja mina rääkisin teile tõtt. kui keegi kutsub esile kellegi surma, kellegi mõrva, siis see on samaväärne sellega, nagu oleks ta tapnud kogu inimkonna. see on meie islam. mingit muud islamit meil ei ole, mingit muud islamit meil ei ole, ei ole mingisugust vahabismi, see on täiesti alusetu süüdistus. ja mis puudutab äh, sekt-, sektide liikumist, doktor Tšihadinisi. kes on laste vallas asjatundja, ta on pediaater ja nagu te teate, meil on üle saja tuhande üliõpilase, sealhulgas ka paljusid šiiite ja mitte mingisugust vahetegemist kodanike vahel ei ole. meil on õigusriik, meil on õigusriigi põhimõte, sellest lähtume ka oma nõuandvas assamblees, kus meil on öö, sunnid, šiitid, naised, mehed, kõik usutunnistused on esindatud. käisin Maailmapangas ja Rahvusvahelises Valuutafondis ja, ja minu kolleeg juhtis sealset töökoosolekut tegemist oli täidevsaatva direktoriga, kes töötab väga äh, suures Saudi äh, Araabia pangas ning äh, tegemist on šiidiga. Neid süüdistatakse alusetult. tuleb vaadata tõele silma, te peate, ei, tulge vaadake oma silmaga, te olete teretulnud. siis näete, tõtt nii, nagu see tõsi päriselt on. see, mida ajakirjanduses räägiti, ei ole alati tõsi. meie oleme riik, kes alustas nullist, alustas mitte millestki. me olime karjakasvatajate rahvas, meil ei olnud mitte midagi, millest elada kõrbetes samm-sammu haavel oleme me üles ehitanud maailma parimad ülikoolid ja, ja parimad haiglad. ja ja sellist diskrimineerimist, diskrimineerimist vähemuste vastu meil ei ole. proua Lunatšek, aitäh! Teie kõrgeausus äh, Roheliste fraktsiooni liikmena ja selle parlamendi liikmena austan ka seda, mida meie siin teeme ja milline on teie töö külalisena jah, me räägime sellest, mille kohta on meil küsimusi, aga räägime ka sellest, et me oleme erinevad. mina olen tegelenud pikalt inimõigustega. ja olen selle koja asepresident, kes vastutab ka Sahharovi võrgustiku töö eest selle parlamendi asepresidendina, kes on Sahharovi auhinna võrgustiku eest vastutav, te teate, et tegemist on arvamusvabaduse auhinnaga ja eelmisel aastal Raif Badavi, teie riigi kodanik, sai selle auhinna. tegemist on noore mehega, kelle ainsaks äh, patuks oli see, et ta kirjutas ja tõi välja erinevaid arvamusi selle kohta, mida teie valitsus ütleb nagu näiteks seda, et kõik religioonid on võrdsed ja ka need, kes ei usu jumalasse, ateistid, äh, leiavad austamist, ta rääkis ka naiste õigustest, nüüd on ta pea kolm aastat olnud vanglas ja Saharovi võrgustiku esindajana tahan teada, millal see mees tingimusteta vanglast vabastatakse. teiseks, naiste õigused. jah, siin parlamendis on paljudel hea meel, et naistel teie koduriigis lubati kandideerida kohalikes omavalitsustesse, aga millal saavad naised teie riigis rohkem õigusi? et neil oleksid võrdsed õigused meestega, et nad võivad autoga sõita, reisida ja nii edasi. millal kõik avaliku teenistuse väljad, kaasa arvatud poliitika, avatakse naistele? nii et äh, teine küsimus siis naiste õiguste kohta ja kolmas küsimus, piirkondlik poliitika, äh, geopoliitika üleüldiselt. mõned asjad, mida teie siin ütlesite, nendega olen nõus, nagu näiteks kriitika teatud Euroopa Liidu liikmesriikide vastu, et nad olid osana äh, sekkujatest Iraani kümme aastat tagasi koos siis USA-ga see on tõesti kriitika, mille teie välja tõite ja mina ja paljud teised siin kojas jagavad seda. aga see ei tähenda seda, et ma nõustuksin sellega, kuidas te selgitasite seda, mis toimub praegu Jeemenis. ja päris mitu teie kolleegi on ka öelnud, et see sõjaline koalitsioon, mida teie juhite, Äh, ja Human Rights on seda infot edastanud, et see koalitsioon on tõesti rahvusvahelist humanitaarõigust rikkunud ja et on olnud õhurünnakud, mis olid ebaproportsionaalselt suured ja kus on väga palju tsiviilisikuid surma saanud. nüüd viimane kord see, mida me nägime, kus äh, äh, matustel osalejaid äh, rünnati ja seal oli ka ohvreid. Te lubasite seda uurida, aga tulemusi me ei ole saanud. kas te oleksite nõus ka sõltumatu rahvusvahelise uurimisega nii selle juhtumi puhul, aga ka teiste juhtumite puhul, kus tsiviilisikud on saanud surma ja seda ajal, kus teie öö, äh, sõjaväeüksused olid kohal Jeemenis, nii et kas te oleksite nõus sõltumatu rahvusvahelise uuringuga? ja Iraan? olen ka nõus osade kolleegidega siin, tegelikult te ise ka ütlesite, et te tahaksite häid suhteid Iraaniga. Te tahaksite, et teie suhted paremini toimiksid, sest te olete ju naabrid. milliseid samme võtate teie ette? ja kas on midagi, mis osas meie saaksime teid toetada selleks, et äh, maandada äh, seda vaenulikkust, äh, mis teil on Iraani vastu. nii et mis samme teie ette võtate? ja viimane küsimus, lugesin just äsja, et USA kongress hääletas maha president Obama veto seadusele, et Äh, üheteistkümnenda septembri terrorirünnakute ohvrid võiksid teie riigi kohtusse kaevata, sellepärast et teie riigi kodanikud olid nende rünnakute taga. kuidas te seda kommenteerite? kas võime veel kahele küsim-, kolleegile sõna anda ja siis te saate vastata uh...? aga tegemist oli pika küsimusega, nii et ma tahan kohe vastata mikrofon kõnelejale, palun. tegemist oli väga tähtsate küsimustega, vastan kiiresti. Chesta, alustan sellest viimasest, sellest USA seadusest Te teate, et Saudi Araabia on uurinud, kuidas me olime seotud äh, üheteistkümnenda septembri rünnakutega ja ka kõik USA kohtud tegid sedasama moodi luurekeskamet, FBI, äh, kaitseminister ja nii edasi. ja Saudi Araabia ei olnud kuidagi seotud üheksa septem-, üheteistkümnenda septembri rünnakutega. veel üks asi, mida palun teil ka teadmiseks võtta. LKA on avaldanud raporti, et äh, saudid ei olnud kaasatud toonasesse rünnakusse. Osama bin Laden viimasel hetkel seda otsustas, sest tema oli selle vihkamise taga ja tema teadis, et äh, Lähis-Ida ja moslemite suhted äh, läänemaailmaga saavad rikutud siis, kui ta purustab USA ja Saudi Araabia head suhted. ja viimasel hetkel äh, tõesti erinevad äh, ründajad paljudest riikidest asendati viieteistkümne Saudiga. see on fakt, mille tahan teile välja tuua, juhul kui te ei tea seda. nüüd seadus, mille USA vastu võttis äh, USA kongressis. hoolimata presidendi vetost ja ka kaitseministri ja välisministri vastuseisust ning ka valitsuse vastuseisus sellele seadusele on tegelikult selge märk selle kohta, et see halvab äh, meie suhteid ja ma vastan sellele küsimusele inglise keeles, sellepärast et see on tähtis. nimelt tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja riikidevaheliste suhete rikkumisega, sest äh, kui riikide suveräänsus äh, lõhutakse, siis on võimalik Äh, kõikidel riikidel äh, vastu võtta oma sarnaseid seaduseid, et tegelikult me näeme, kuidas äh, algab sarnane sõjapidamine üksteise vastu. see on meie mõistmine ja me selgitasime seda oma välisministri kaudu ja me loodame, et kongress pärast valimisi ja tegemist on tegelikult siin ju valimiskampaaniaga ja USA jaoks on tegemist väga kriitilise aastaga poliitilises elus ja kes teab, võib-olla pärast valimisi saame me selle küsimuse uuesti üle vaadata. Iraan uh.... ja nüüd, äh, mis puudutab Iraani. paari sõnaga kokkuvõttes võib öelda, et mis puudutab vahendeid, kuidas saavutada Iraaniga head suhted. vahendid on järgmised, Iraan ja peab, Iraan peab lõpetama äh, vägivalla toetamise ning äh, ekspansionistliku käitumise meie piirkonnas. Iraan äh, püüab oma valduseid laiendada, aga me ei saa elada rahus riigiga, kes üritab oma käega kogu piirkonda juhtida. ja praegu on äh, põhimõtteliselt äh, domineerivas äh, nad neljas riigis meie piirkonnas, viies riik ei taha enam seda. meie püüdleme rahu poole, aga me ei taha rahu iga hinnaga, me ei taha rahu, sellist rahu, kus meie satume ohvriteks ja peame selle rahu eest valusat hinda maksma me äh, püüame Iraani äh, veenda äh, selles, et Iraan ei sekkuks teiste riikide siseasjadesse ning me tahame häid suhteid kõigi riikidega. meie ei ole sekkunud Iraani asjadesse. Haidar al-Abadi äh, ei ole ja, ja, ja kui ma arvan, et kõneleja rääkis siseasjadesse sekkumisest, Saudi Araabia ei ole sekkunud kuskile. meil oleme rahvusvahelises koalitsioonis ja meil ei ole mitte mingisugust Iraak, võimu Iraagis. ja mis puudutab seda matusetseremooniat, siis olen äh, korduvalt öelnud, et tunnen äh, siirast äh, ning kõikehõlmavat kahetsust sündinu pärast ning Ameerika Ühendriigid on selle leppinud, ma, ma usun, et teil on usaldus kõikide komisjonide suhtes, kes Ameerika Ühendriikides töötavad, nemad saavad anda oma hinnangu, kui kuskil tehti vigu, siis need vead avalikustatakse ning võtame ka vastavaid meetmeid, meil ei ole küll midagi varjata. ning mis puudutab äh, härra Raifi ning naiste õigusi, siis äh, võin öelda järgmist meie usume võimude lahususe põhimõttesse. täidesaatev võim, õigusloov võim ja kohtuvaim. Äh, Raif Padaui küsimus on äh, justiitsvaldkonda kuuluv küsimus, äh, see jääb kohtute kätte. kohtute otsustada. nõuandval assambleel ei ole selles protsessis mingit rolli mängida kõik, mis on juriidiline, peab olema neutraalne. meie ei saa seda mõjutada, meie ei saa kohtumõistmise käiku mõjutada oma riigis. mida härra Padavi toime pani, see on rikkumine meie koduriigis, usu ja see on usus põhimõtete rikkumine ja kui kohus mõistab ta süüdi, siis ta peab ähm, maksma selle eest trahvi või kandma karistust nagu teised kodanikud. ja härra Padavi rikkus seadust, äh, mida ta tundis, ta ei teinud seda teadmatusest, ta teab, äh, millised väärtused äh, kehtivad ning ta rikkus neid teadlikult ning seetõttu me peame kõik arvesse võtma kohtu arvamust, täidesaatvat võimu ja kohtuvõimu ei saa ühte patta panna, samuti nagu äh, seadusandvat võimu ei tohi samasse patta panna. kõik need võimud peavad lahus olema, meie ei ole ka kunagi tulnud äh, teie kotta, et äh, teile väita, et see, mida teie teete, on vastuolus selle või selle õigusega. kohtud langetavad oma otsused ja kohtuotsust tuleb austada. ja kui me räägime inimõigusi, siis me püüame kogu hingest äh, seda arvestada ja meil on oma eeskirjad paigas. Äh, püüame rahvusvahelise inimõiguste konventsiooni artiklit üheksateist austada ja seal on sätestatud, et inimõigusi tuleb austada proportsionaalselt riigi väärtustega. Äh, ning äh, inimõiguste austamine ei tohi seada äh, ohtu kõnealuse riigi norme ning väärtusi. mina ei tule siia Brüsselisse ei hakka siis karistamatult käituma, kasutades oma isiklikku vabadust nii ei saa ka olla, nii et püüdke siis ka mõista meie situatsiooni. mis puudutab naisi, siis ma arvan, et me oleme saavutanud äh, nii mõndagi. meil on olnud kiire areng äh, ja saavutused on äh, silmaga näha, kui lubate. proua doktorin Hart võib ka sõna võtta ning ah, anda vastuse naiste nimel, Saudi Araabia naiste nimel. Two more colleagues suur tänu, kaks kolleegi soovivad veel sõna, härra Castaldo ja, ja veel üks kolleeg ja siis võib-olla vastate neile koos. ja me oleme tegelikult juba majakavast kakskümmend minutit maas, aga pole midagi. härra Castaldo, palun. Grazie Presidente, ringrazio anche Sua Eccellenza. aitäh härra esimees ja suur tänu teile ähm,. kõrge ausus, et olete täna tulnud meie koosolekule, et rääkida sellest olulisest rollist, mida teie riik mängib Lähis-Idas. see ei ole ju midagi uut, see on fakt, mis on kõigile teada ja on äärmiselt oluline, et saame seda arvamuste vahetust täna siin pidada ja et me teeme seda vastastikuse austuse vaimus, samas aga ka äh, avatult. paraku ei saa ma kõigega nõustuda, mida olen täna kuulnud. ja äh, erinevate teemade äh, puhul, nagu näiteks Raif Badavi, kes oli Saharovi auhinna laureaat eelmisel aastal, eh, siis eh, ka terrorismi pooldajate vastane eh, seadus. meil on tegelikult ju ühine vaenlane terrorism ja selleks, et sellega võidelda, on vaja efektiivseid meetmeid, mis ei ole lihtsalt repressiivsed, vaid kus sekkutakse ka põhjustesse aktiivselt. ja kui siin satuvad löögi alla just haavatavad äh, grupid, tsiviilelanikud, ähm, siis on väga oluline tegeleda just terrorismi rahastamise äh, probleemiga. Need uuringud, mis on läbi viidud Ameerika Ühendriikides, äh, on ju ka andnud tulemusi. Eh, nüüd, härra esimees, eh, ma arvan, et meil kõigil siin parlamendis on, on sama palju õigust siin sõna võtta, nüüd te tahate minu eh, sõnavõtu aega kärpida ja see ei ole mm, õige, kui ainult suured fraktsioonid saavad sõna. iga, igaühel on kolm minutit aega, me oleme kõik siin võrdsed parlamendiliikmed, nii et tahan veel öelda, et on selge, et, et paljud ähm, eraisikud on toetanud terroriorganisatsioone möödunud aastate jooksul, me, ma ei räägi mitte ainult äh, ISISest, vaid ähm, ka teistest terroriorganisatsioonidest. ja küsimus on selles, kas äh, seni astutud sammud nii teie kui ka teiste riikide poolt, nagu näiteks äh, pankade läbipaistvus ja nii edasi, on piisav? sest et jätkuvalt äh, on toetus terroriorganisatsioonidele äh, püsiv. edasi, mis puudutab Süüriat ja Alepot, siis Teie ütlesite, et olukord on täiesti kohutav. elanike kannatused tuleb lõpetada, eriti raske on see tsiviilelanikkonnale. mida te saate eh, ette võtta? Te ütlesite ka, et olete võtnud vastu äh, arvukalt põgenikke, ma pean ütlema, et see oli minu jaoks üllatav, ma lihtsalt ei olnud teadlik sellest, ei olnud sellest kunagi kuulnud. ma tahaks teada, kas on ka ametlikke andmeid selle kohta rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. siis veel Jeemeni kohta. seal tehakse suuri jõupingutusi, et kaitsta elanikkonda üks miljon last on alatoidetud eh, tohutult, eh, tohutult hukkunuid. kas see, eh, kas teil on ka toimunud arutelu sellele, et võib-olla see strateegia, mida olete kasutanud, ei ole neid tagajärgi arvesse võttes kõik õige? härra Borgetsa, palun mina kuulun Pärsia lahe delegatsiooni hulka ja saan nüüd viimasena sõna. Ehm, ma tänan väga, et äh, olete siia tulnud. Saudi Araabia kuningriigi kõrge esindajana mina tahaksin öelda, et võib-olla on teil liiga palju usku Euroopa Liitu. mina tahaksin kasutada võimalust ja küsida, et mida Euroopa Liit siis konkreetselt teeb? meil ei ole see päris selge, et mis on Euroopa Liidu roll Süüria kriisis. ma tahaksin teada, et milline on teie arvamus? Te olete ju pärit äh, riigist, mis mängib äh, ülisuurt rolli selles piirkonnas. nii et milline on teie vaade sellele? oli hea meel kuulda, et äh, ütlesite terroriorganisatsioonid peidavad ennast niinimetatud islami taha, mis ei ole tõeline islam. tahaksin küsida teilt, kõrge ausus, ehm, ma tahaksin öelda, et Euroopas kuuleb väga harva tõelise islami esindajate häält Teil on, ma tean, et teil on väga tihedad head suhted äh, Egiptusega, äh, ka mis puudutab humanitaarküsimusi. Need on kõik teemad, mis on väga olulised äh, avalikule arvamusele minu riigis üks noor itaallane saadeti Egiptusesse rahvusvahelise organisatsiooni poolt, polegi päris selge, mida tegema ja eh, ja tahaksingi teada, et kas siin võiks läheneda ka humanitaarõiguse poole peal, kui räägida Jeemenist, siis Äh, me räägime inimõigustest Euroopas äh, seoses sõdadega, aga tänapäeva sõdades ähm, ei hooli enam keegi inimõigustest, keegi ei kaitse neid, nii et äh, ma ei mõista, kuidas siin saab üldse sõrme viibutada ühe või teise riigi poole. tänapäevastes konfliktides, nagu me näeme Süürias ähm,, sõidab sõda üle igasugustest inimõigustest. ma tahaksin teilt äh, küsida, kas Jeemenisse saabub kunagi rahu? ja kas võib loota, et seal hakatakse tõepoolest kaitsma inimõigusi? väiksemas ringis toimunud kohtumistel olen ma kuulnud teie riigi esindajatelt et äh, teil on kavatsus saavutada rahu Jeemenis. kas te saate äh, kinnitada seda? aitäh. palun teie kõrgaus. شكرا جزيلا أبدأ بالإجابة عن أسئلة أول حاجة سلطانو härra Castaldo vastaksin kõigepealt äh, härra Costaldole. terrorismi rahastamine, sellega on sellised lood, et Saudi Araabia osaleb koalitsioon, äh, riikide koalitsioonis, kus on Saudi Araabia, Itaalia, Ameerika Ühendriigid, tegemist on äh, riikide rühmaga, kes äh, tunnevad äh, huvi äh, terrorismi rahastamise ning rahapesuvastase võitluse vastu. ja on siis väikene töörühm moodustatud koalitsioonis, kelle eesmärgiks on Daeshi vastu võidelda. ja Saudi Araabia kuulub sellesse rühma. ning kinnitan teile, et ähm, mis puudutab ähm, arengut, mis puudutab äh, järelevalvet, mis puudutab äh, vahendite jälgitavust, siis äh, kõige eelduseks on terrorismi rahastamise kahtlus ning süsteem on äh, äärmiselt äh, keeruline, äärmiselt kõrgesti arenenud ning äh, täiesti võimatu on raha üle kanda ilma, et oleks teada, kuhu see läheb ja miks Äh, FATCA-st rääkisime siin ja äh, pangaülekannetest äh, ja pangaülekannete kontrollimisest selleks, et rahast, terrorismi rahastamisele valgust heita ning järeldusele oli jõudnud, et Saudi Araabiast ei tule mitte mingisuguseid rahalisi vahendeid ei väljastpoolt ega ka Saudi Araabia riigi seest. Aleppo usun, et äh, siin on suured jõud mängus ähm, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, meie oleme ähm, me aitame kaasa kõikidele pingutustele, äh, mis võiksid viia selle veresauna lõpetamiseni, ükskõik milliste vahenditega. me ei äh, vali pooli, meie oleme ainult Süüria rahva poolt, meie oleme nende vastu, kes põhjast-, põhjustavad selle süstemaatilise veresauna. meie ei toeta kedagi muud peale Süüria rahva Teie ütlesite, et te olete rabatud pa-, Süüria pagulaste statistikaga tutvudes, kui te vaatate, kui palju Saudi Araabia vastu võtab äh, inimesi. Äh, jah, äh, te olete üllatunud, aga see näitab ainult seda, et me ei ole oma tööd korralikult ära teinud, me ei ole piisavalt teavitanud maailma sellest statistikast ja ÜRO üldassambleel ja välisasjade ministrite ees oleme sellest rääkinud, aga te võite ka ise kontrollida, kõik need arvud on õiged. meie araablastena ei kohtle oma vendi araablasi aga kunagi äh, sisserändajate, migrantide, pagulastena see äh, kuulub araabia kultuuri juurde, et kõik teised araablased on osake meist, me räägime sama keelt, me, meil on sama kultuur, meil on ühised tavad ja oleme oma Süüria vennad vastu võtnud, me ei ole neid suunanud getodesse, me ei ole äh, neid pagulaste laagritesse suunanud, nad on äh, täielik osa meie ühiskonnast, neil on õigus töötada, neil on äh, õigus osaleda Saudi Araabia ühiskonnaelus ja äh, nad äh, saavad pöörduda tervishoiuteenuseid kasutamiseks meie haiglatesse, käia meie koolides, kõike seda võite kontrollida, pöördudes Euroopa Liidu esindaja poole Riadis. võite ka pöörduda muude ametiesinduste poole. mis puudutab teisi küsimusi, siis äh, annan nüüd sõna doktor Naadile, kes äh, sooviks äh, vastata mõningatele küsimustele, mis, mida siin eh, püstitati. suur tänu, teie kõrge ausus suur tänu Välisasjade Komisjonile Euroopa Parlamendist, suur tänu, et te meid täna siin vastu võtate. kõik need küsimused, mille te olete püstitanud, annavad tunnistust ainult ühest. Euroopa, kogu Euroopa tunneb meie riigi vastu huvi. Te esitasite küsimusi naiste tingimuste kohta meie koduriigis. naiste sageli keskendutakse alati nendele asjaoludele, mis ei ole positiivsed, mis ei võta arvesse naiste äh, progressi Saudi Araabia ühiskonnas. esimene küsimus puudutas liikumisvabadust. reaalsuses äh, liikumisvabadus ei ole piiratud, äh, nagu võiks arvata palju on neid inimesi, kes arvavad, et naiste liikumisvabadust on Audi Araabias piiratud. naised äh, võivad äh, liikuda riigi sees, äh, siseselt ja riigist väljas, aga austades meie kombeid. mingit seadust, mis seda keeldaks, ei ole. meie lähtume aga oma perekultuurist ja peres, pere on meie ühiskonna alustalaks. ja meie ühiskonna stabiilsus sõltub sellest alustalast. meil ei ole koduriigis ainult äh, seadused äh, sotsiaalse elu reguleerimiseks, meil on ka oma kombed ja tavad ja need äh, kombed ja tavad lubavad naistel samuti saavutada sama meie ühiskonnas. ja kui naine tahab oma passi uuendada, siis tema vend, isa äh, või abikaasa võib äh, sellele alla kirjutada ja siis ta võib vabalt liikuda. ta on täielikult vaba, tal on täielik liikumisvabadus aga selle küsimusega äh, suhtutakse äh, eelarvamustega meie ühiskonna äh, piirangus. alati keskendutakse meie ühiskonna negatiivsetele elementidele. naised on meie ühiskonnas palju saavutanud, aga neid saavutusi sageli ei mainita. meie riik on noor riik ja naised on äh, käinud ülikoolis veel väga vähe aega ja sellegipoolest viiskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised. juurdepääs äh, haridusele, koolidele, ülikoolidele on äh, üheks oluliseks ebati-, eeltingimuseks, kui me tahame võrdsust naiste ja meeste vahel ja võrdse töö eest makstakse võrdset palka naised on ka otsustusprotsessi keskmes, naised on esindatud nõuandvas assamblees, aga ka kohalikes omavalitsustes. riigi naised aitavad kaasa poliitiliste otsuste langetamisele ka äh, nõunikena. kaheksa aastat tagasi ei võinud äh, ei saanud naised nõuandvasse assambleesse pääseda, aga mina olin nõunik. ja öö, ma ei olnud üksinda sellises ametis ja kõik otsused, mis puudutavad lapsi, naisi ja teisi tähtsaid küsimusi, kõikide selliste küsimuste puhul konsulteeritakse ka naistega. meil ei saa süüdistada selles, et meil ei ole õigust otsustusprotsessis osaleda meil on õigus olla esindatud ka meie nõuandvas assamblees. naised on saavutanud äh, üüratult palju haridusvaldkonnas, on äh, maailma tuntud äh, teadlasi, kirjanikke ja mis puudutab äh, demograafiat äh, ning rahvastikku, siis äh, just nimelt Saudi päritolu naine oli ÜRO peasekretäri nõunik. asepeasekretär demograafia küsimustes ja rahvastiku küsimuses oli Saudi naisterahvas loomulikult on teatavaid äh, tabusid äh, ja ka meie ühiskonnas on teatavaid keelde, kuid äh, ma usun, et mõningate riikide ajakirjandus liialdab sageli nendest tavadest rääkides. ja siis, mis puudutab autojuhtimist. ei ole mingisugust seadust, mis keelaks naistele autojuhtimise. tegemist on sotsiaalsete tavade küsimusega naistel meie naised äh, koduriigis äh, on seisukohal, et äh, ühiskonna areng, uued sotsiaalsed perspektiivid on toonud kaasa palju positiivset naistele Ähm, on andnud meile loomingulised ja uuenduslikud võimalused, äh, samas austades meie äh, kombeid ja tavasid. Äh, suur tänu! ja vastan ka parlamendisaadik Borgesele, mis puudutab Euroopa Liidu kodaniku, kes Egiptuses hukkus. me avaldame teile kaastunnet, avaldame kaastunnet kogu Itaalia rahvale. ka meie kannatame. mõni ja äh, mis puudutab meie sidemeid Egiptusega, siis äh, usume, et äh, Egiptuse julgeolekuorganid ning kohtuvõim on pädevad, meil on täielik usaldus neis ning oleme veendunud, et meie Egiptuse vennad äh, teevad endast kõik oleneva selleks, et heita sellele küsimusele valgust. ma isiklikult äh, ei saa protsessi sekkuda, äh, aga annan teie palve edasi oma valitsusele, kes edastab selle ka ehk Egiptusele ja nüüd annaksin sõba, sõna ka oma kallile sõbrale, doktor Nasserile, kes räägib terrorismist ning sellest, et terrorism ja terroristid peidavad end islami taha ja kuidas me peaksime toimima selleks, et kogu maailma veenda selles, et islam on Äh, islam ei ole terrorismi äh, usk. annan äh, oma pädevale kolleegile sõna. Uh, härra Kõrgehauses saab vastata veel ainult ühele küsimusele, sest et tõepoolest aega jääb väga väheks, me oleme juba neljakümne minuti võrra üle läinud oma ettenähtud ajast, nii et ma palun teie mõistmist, härra Kastaldo aga pole viga. Ehm, sellega on arutelu lõppenud, suur tänu teile, härra Kõrgaus, et olite valmis vastama kõik nendele küsimustele. mina isiklikult arvan, et et äh, neist vastustest oli väga palju kasu. Ehm, nad tõid väga palju selgust küsimustesse mis meil on. ja nüüd on veel viimane sõna härra kõrgeasusel. ja luban, et tõesti läheb ainult üks minut. meie tulime siia, sest et me soovisime siia tulla. me ise soovisime seda kohtumist ja tulime siia selleks, et teid ära kuulata. nüüd olen teid ära kuulanud ja mõistan paremini äh, teie lähenemist, millised on teie mõtted ja äh, mureküsimused Ehm, parlamentäärina on minu jaoks väga oluline, et mul oleks vajalik teave ja uskuge mind, eh, me eh, eh, teeme tööd selle nimel, et teie käes oleks ka kogu info, mis teile vajalik on. aga palun, kui te langetate oma otsuseid, siis kui te, kui teil on võimalus, siis külastage ise minu riiki äh, seda piirkonda, et saaksite ise koha peal näha, milline on olukord ja kui teil on vaja mingisugust teavet, siis võtke meiega ühendust, teil on meie kontaktid, ähm, meie saadikul on need olemas. võtke meiega ühendust ja te saate meilt vajalikku teavet ja siis saate ise otsustada, kas, kas see teave on piisav, kas on tõene või mitte. aga vähemalt äh, vaadake seda infot ja äh, Äh, ärge saage oma infot ainult ühest kohast, vaid ka alternatiivsest allikatest, enne kui langetate oma otsuse. aga palun te mõistaksite üht, me oleme küll erinevad, aga siiski ühesugused. me armastame samu põhimõtteid. me püüdleme samasuguste looduste äh, elluviimise poole. meil on samasugused ambitsioonid oma riigile, me, meie soovime, et äh, meie pered perioodis valitseks õitseng, et valitseks rahu. ja me mõistame, et äh, sõjas ei ole kunagi võitjat, sõda ei tule kellelegi kasuks. see on see, mida me usume, aga me oleme sunnitud sõtta. me anname endast kõik, et igasugused konfliktid meie piirkonnas äh, saavad lahenduse ja teie toega ja teie mõistmise abil saame sellega kindlasti palju parem hakkama. aitäh! suur tänu, suur tänu ka kolleegidele ja nüüd asub äh, koosolekut juhtima härra Prokk. und Kollegen, wir werden weiter fortsetzen. nii, kolleegid, jätkame. ja järgmiseks teemaks on Usbekistan ja tekstiiltooted. proua Lunatšek, kas ta on kohal või on ta juba moeshow'l? raske aru saada, ütleb proua Lunatšek. ma küsisin, et kas te olete, kas sa oled veel siin, kas või, või olegi oma asjul, et vaadata Usbekistani tekstiilitooteid. Eh, teil on sõna, kolleeg Lunatšik. Start? All right yeah.. It's still rather loud around. siin on üsna palju kära saalis, aga alustan siis. jah, kolleegid eh, tegemist on siis armsa projektiga, mis puudutab resolutsiooni Euroopa eh, Liidu ja Usbekistani partnerluse koostöölepingut ja tekstiilitoodete kauplemist. ma alustaksin kas positiivsest märkusest, arengust, mis on toimunud pärast meie viimast arutelu pikaaegne Usbekistani president on surnud, nüüd on äh, ajutine president äh, võimul ja tema on, on astunud kaks, ma ütleks, positiivset sammu. esiteks on parandanud suhteid Kirgistani ja Tadžikistaniga, see on siis olnud varem äh, üsna suureks probleemiks ja teiseks on ta kuulutanud välja amnestia. ja ma arvan, et selle võiks ka resolutsiooni lisada ma loodan, et nõustute selle muudatusettepanekuga järgmisel variraportööride äh, kohtumisel, et me peaksime jällegi nõudma, kutsuma üles sellele, et vabastataks poliitvangid, sest et ei ole päris selge, mida ta selle amnestiaga silmas peab, aga vähemasti on tegemist sellise positiivse liikumisega. ja siis tahan veel teile teada anda, et on äh, teatatud äh, juhtumitest, kus inimõiguste aktiviste ja ajakirjanikke ning ka Ehm, ning äh, nii Usbekistani kui ka teiste riikide kodanike, kodanikud on siis proovinud dokumenteerida seda, kuidas kasutatakse sunniviisilist tööjõudu ähm, puuvilla koristusel ning ähm, on toimunud vahistamisi ja ka kehalist väärkohtlemist nende isikute puhul siis, kes on püüdnud seda dokumenteerida, peaksime ka seda arvesse võtma. nüüd lähme menetluse juurde järgmisel kolmapäeval, kui ma ei eksi, siis on üheksateistkümnes. Äh, on meil siis see Kesk-Aasia äh, vaatlus äh, koosolek, kus siis arutame olukorda puuviljakoristuse ajal. minu jaoks äh, Ahveti raportöörina oli oluline, enne kui me otsustame, kas jah või ei, näha, milline on olukord kohapeal ja ma arvan, et tegemist on olulise äh, kohtumisega. ei ole päris selge, kas äh, raportööride kohtumine toimub enne või pärast seda, igal juhul järgmisel kolmapäeval, nii et loodan, et nädala pärast Äh, siis äh, olete ka kõik seal kohal. ja nüüd kiirelt muudatusettepanekute äh, juurde, neid on esitatud umbes kolmkümmend. paljud neist on täiesti vastuvõetavad. ja üsna paljud ka lähevad kompromissidesse, ma saadan teile kas täna või homme. mõned kolleegid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, on ka siin. mul on tekkinud mõned küsimused. eriti hea sõber härra Kukan, teile on küsimus, mitmetes äh, muudatusettepanekutes soovite kustutada viite sõltumatutele vaatlejatele ja ma tahaksin tõesti teada, et miks, sest et minu meelest sõltumatu vaatlemine on äärmiselt oluline aspekt. mõned väga head muudatusettepanekud kolleegidelt, mida ma väga hindan, on samuti esitatud. kuuenda paragrahvi küsimused et kas on nõusolek või ei ole. ma pean ütlema, et kuni ähm, kuni selle kuulamiseni, mis toimub järgmisel nädalal, jätaksin selle nii, nagu on, aga ma tean, et on kaks muudatusettepaneku kolleegidel, kes soovivad anda nõusoleku, aga ma paluksin, et te veel mõtleksite selle üle, kuni on toimunud äh, see kuulamine. ja, ja see olekski praegu kõik minu poolt ja ootan teie sõnavõttu, aitäh! Thank you, thank you very much. Kalle Kukan, suur tänu, härra esimees. nagu mainiti esimesel arutelul selle teema üle, siis Rahvapartei fraktsioon on jätkuvalt arvamusel, et me peaksime esitama siis positiivse äh, soovituse nõusoleku menetluses hindakomisjoniga. Need edusammud, mis on tehtud lapstööjõu kasutamisel äh, ja tuuakse välja ILO aruandes, need tuleks arvesse võtta. ma olen äh, siis vastava muudatusettepaneku esitanud. ma tahaksin tõsta või ma mõistan, miks, miks resolutsioonis on välja töötatud probleemid, mis on äh, Usbekistani äh, puuviljatööstus, kuid sellegipoolest peaksin kajastuma äh, ka positiivsed arengud, näiteks äh, muudatusettepanek neliteist ja samuti peaks sõnastus olema tasakaalus. ma arvan, et kui me jätkame koostööd oma partneritega, siis see viib sunniviisilise töö järk-järgulise keelustamiseni ja mul on kahju, et praegu resolutsioonis vastavad konteksti ei ole. ma arvan, et me ei peaks mitte mingil juhul äh, nägema siin mingeid apokalüptilisi stsenaariume Usbekistani puhul, vaid me peaksime andma partneritele võimaluse. kui on kahtlusi äh, selles osas, äh, kas Usbekistan tõesti liigub Äh, siis sunniviisilise töö keelustamine, siis me võime kasutada ju artiklit kakssada üheksakümmend viis äh, äh, koostööleppes. ma olen ka selle kohta esitanud muudatusettepaneku. nüüd selle kohta, mida ütles lugupeetud raportöör, jah, ma arvan, et tõepoolest võiksime ära kuulata, milline on siis kõige aktuaalsem olukord, võttes arvesse uut presidenti. ja mis puudutab küsimust, mis puudutab minu äh, skepsist äh, sõltumatute vaatlejate osas, siis ma täielikult austan vaatajate, vaatlejate sõltumatust, võime veel vaadata seda teksti, aga on oluline tagada, et nad tõepoolest oleks sõltumatud. ja nende vaatlused peaksid olema läbi viidud objektiivselt. nii et äh, see oleks kõik minu poolt praegu, aitäh, härra esimees. suur tänu, härra Pekini. Grazie Presidente, io sostituisco aitäh, härra esimees, ma asendan siin kolleeg Benifeid, kes palus tema nimel sõna võtta, ma loen tema sõnavõttu ette. mul on väga kahju, et ma ei saa siin täna osaleda, aga ma pidin kahjuks jääma erakorraliste asjaolude tõttu Itaaliasse. suur tänu kolleeg Lunatšikile tema märkuste eest ja suurema osa punktidega oleme me ka nõus. Euroopa Liidu, Usbekistani koostöös on tõesti väga tähtis, et me võitleksime lapstööjõu vastu ja tõesti välispoliitikas oleme me selles valdkonnas olnud väga edukad kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani Usbekistani valitsus ei olnud üldse valmis rääkima äh, puuviljatööstusest äh, ja sealsetest probleemidest ning seetõttu on väga hea, et nüüd me saame sellest küsimusest rääkida ja et lõpuks on ka sotsiaalselt vastuvõetamatu see, et lapsed puuviljapõldudel töötavad. me peame arvestama ka sellega, et tegemist on väga positiivse arenguga eriti kui mõtleme assotsieerimise ja partnerluslepingu peale, just sellepärast on väga hea, et ühelt poolt Usbekistani valitsus on valmis sellega rääkima ja me näeme, et see sunnitööjõu kasutamist äh, on üha vähem, aga teiselt poolt peame me siiski jääma ka selle poole, et me nõuame Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni normidest kinnipidamist. me oleme praegusel hetkel poliitilises üleminekufaasis äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon tegi kümme muudatusettepanekut kahe raporti kohta esiteks protokolli heaks kiitime, me leiame, et protokoll tuleks heaks kiita ja teise äh, raporti puhul on tegemist äh, Usbekistani poolse ratifitseerimisega äh,. me loodame, et jõupingutusi jätkatakse ka tulevikus, äh, eriti just äh, põllumajandusvaldkonnas äh, oleks vaja saavutada äh, edusamme ja ma arvan, et seda on võimalik ametiühingute äh, abil saada ja ma loodan, et järgnevatel nädalatel on meil võimalik ka tõesti selle seiregrupiga rääkida. ärgem unustagem, et praegu on puuvilja koristusaeg ja tõesti praegusel hetkel me hoiame kätt pulsil, sellepärast et ka valimised on ukse ees juba detsembrikuus aitäh! ma loodan, et Don Camillo ja Pepone filmi lõpp ei kordu siin äh, puuviljakoristusega. järgmisena saab sõna kolleeg Nart, palun <laughs> Una buena, una buena mención, señor Brock. Primero quería felicitarle por la... suurepärane märkus, härra Brock. kõigepealt äh, suur tänu märkuste eest, mida ütlesite Gruusia kohta, need olid väga head, ma tulin just äh, valimisvaatlusmissioonilt tagasi, teises voorus oli probleeme ja te tõite selle väga hästi välja, nii et suur tänu selle eest. nüüd aga Usbekistan, suurepärased raportid proua Lunatšekilt. Usbekistani majanduse jaoks puuvill mängib siiski veel väga tähtsat rolli aga me oleme kuulnud, et seal on probleeme sundtööjõu kasutamisega, küll täiskasvanute puhul. ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis soovime me kõigepealt välja selgitada seda, mis selle taga on ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon peab kohe kindlasti ka selle küsimusega tegelema. just sellepärast soovime me kuulda kõigepealt milline on olukord äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raportiga, enne kui meie oma arvamuse välja ütleme. see on meie jaoks väga tähtis. ja tõesti, olgem ettevaatlikud ja oodakem veel paar päeva. esimees mikrofonita. aitäh, härra president, ütleb härra Kouso. tõesti, meil on siin äh, väga palju reservatsioone selliste lepingute osas, tegemist on sunnitööga, lapstööjõu kasutamisega, laste õigustest ei peeta kinni, samamoodi Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditest. meil on väga hea meel proua Lunatšeki raportite üle, need on väga head, inimõiguste eest tuleb jätkuvalt võidelda, kuid siin on vaja veel teha muudatusi, praegusel hetkel me seda siiski veel täielikult toetada ei saa. järgmisena Anna Koomes, palun. aitäh ja palju õnne Ulrike Lunatšekile tasakaalus raporti puhul ja tõesti, me peame ootama. sest jah, muidugi me peame sekkuma, aga peame seda tegema õigesti, võitlemaks inimõiguste eest. me räägime riigist, mis tegelikult on politseiriik ma käisin paar aastat tagasi seal, juhtisin meie delegatsiooni visiiti ja tegemist ei ole mitte ainult sunnitöö probleemidega seal, vaid seal on väga-väga suur probleem äh, ka puuviljatööstusega. ja mitte midagi pole ära tehtud poliitvangide küsimuses, politsei ja kohus on täiesti korrumpeerunud äh, julgeolekuteenistused on igal pool võimu üle võtnud ja me näeme neid võimumänge tõesti erinevate eh, kavade kaudu, mida Karimovi dünastia on välja töötanud, nii et tõesti, nagu Ulrike välja pakkus, me peaksime tasa ja targu selle küsimusega edasi minema ja nõudma inimõigustest kinnipidamist. esimees mikrofonita. härra Maamikins, palun. aitäh, härra esimees toetan seda, mida raportöör ütles, Usbekistan on tõesti problemaatiline riik, demokraatiat ei ole, aga on väga tähtis, et Euroopa parlament tõesti samm-sammult üritab neid probleeme seal lahendada. Usbekistan on meie jaoks tähtsaks partneriks ja ma tean, et mitte ainult Euroopa Liidul pole vaja Usbekistani, vaid Usbekistanil on ka vaja Euroopat. muidugi ei tohi ära unustada inimõiguste rikkumisi ja vägivallapuhanguid sealses riigis, ma kordan veel kord, Usbekistan ei ole demokraatlik riik, ideaalset demokraatli-, demokraatiat seal ei ole, aga kus seda siis oleks? ja kui me räägime lapstööjõu kasutamisest ja mõned eksperdid räägivad siin suisa orjapidamisest äh,, siis ka selle küsimusega olen väga põhjalikult tegelenud ja kuulasin praegusel hetkel ka arutelu Saudi Araabia üle, kus äh, siin olnud naisterahvas rääkis, et äh, naiste olukord on äh, seal paranenud ja et kõik põhineb vanadel tavadel ja täpselt sama kehtib ju ka Usbekistani kohta. naise, vabandust, vanemad kasuvad, kasutavad puuvilla koristuse all laste abi ning see, mis proua Lunatšik ütles, see sobib mulle vägagi hästi yeah,. esimees mikrofonita, sõna saab proua Lunatšik aitäh, kallid kolleegid, kommentaaride ja suures osas kiidusõnade eest äh,. härra Kukan, Edward vabandust, et sa kirjeldasid siin minu raportit kui apokalüptilist ennustust. ma loodan, et see siiski nii ei ole ja nii ei mõju. on väga tähtis tõesti aru saada, et viimastel aastatel on tehtud edusamme ka seepärast, et parlament kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal selle äh, nõusoleku menetluse lõpetas ja ütles, et tuleb täpsemalt jälgida, mis toimub, eriti just lapstööjõu valdkonnas. ja edusamme on siin ju tehtud, nagu öeldud, sotsiaal, ühiskondlikult ei ole lapstööjõud enam, lapstööjõu kasutamine enam niimoodi vastuvõetav. nägin, et siin on erinevad arvamused ka selle kohta, et kas klaas on pooltäis või pooltühi, aga ma arvan, et väga hea oli kohtud, eh, väga hea oli see mõte, et järgmisel nädalal eh, kohtume olukorra jälgijatega, ma ei tea, kas variraportöörid saavad kohe pärast seda kokku tulla, eks me näe. olen tõesti valmis siin kompromissidele minema, hoolim-, vastavalt siis sellele, mida me järgmisel nädalal kuuleme ja näeme. ja kogu selle kriitika juures siiski ma arvan, et me saame mõjutada seda riiki, me saame seal asjad käima lükata ja just sellepärast äh, need ülemineku presidendi sõnad on väga head, sest tundub, et tema lähenemine on natukene teistsugune. nii et ootan juba teie kommentaare kompromissettepanekutele, mis laiali saadan ja järgmisel nädalal siis olukorra jälgijatega kohtume ja ma loodan, et pärast seda saavad variraportöörid veel kord kokku tulla, selleks et teha sellest omad järeldused. esimees mikrofonita jälle. Äh, äh, mul on väga hea meel siin tervitada ASEAN-i riikide parlamendisaadikute esindajaid, kes on praegu visiidil Euroopas. delegatsiooni juhib esindaja Malaisiast. siis on meil siin Mumu Sukur Kambodžast ja Kasit Piromia, kes on Tai endine välisminister ja samamoodi on siin ka Indoneesia esindaja. siin on nii opositsiooni kui ka valitsuses olevat äh, parlament, äh, parteide esindajad kohal, nad räägivad kõik iseenda nimel ja meilt toimub homme ka arvamuste vahetus inimõiguste allkomisjonis sama delegatsiooniga, nii et sellepärast palun ärgem rääkigem praegu inimõigustest, vaid pigem homme, nii et täna rääkigem teistest küsimustest. prioriteedina vähemalt. aga muidugi on kõik teie kätes. meenutaksin teile, et väliskomisjon otsustas algatusraporti koostada Euroopa Liidu ASEAN-i suhete kohta meie raportööriks on härra Pütikhofer ja meenutaksin teile, et siin on väga tähtsad sündmused toimunud pärast viimast parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist aastal kaks tuhat neliteist. nimelt juulis kaks tuhat neliteist Euroopa Liit ja aseniriigid otsustasid sisse viia partnerluse tagamaks rahu ja viljangust äh, pärast seda, kui võeti vastu ka vastav pressiteade siis maikuus kaks tuhat viisteist, need partnerlus ja koostöölepingud on meil seitsme aseni riigiga ja kahe tuhande neljandast aastast on Indoneesia, Filipiinid ja ka Vietnam saanud heakskiidu, kuid kahjuks teatud Aasia riikides on olnud viimasel ajal negatiivseid sündmuseid äh, demokraatlikud väärtused, inimõigustest kinnipidamine, arvamusevabadus, kodanikuühiskonna olukord äh, on valdkonnad, kus olukord on muutunud halvemaks. Äh, peale selle toimuvad arutelud ka Lõuna-Hiina mere ümber ma loodan, et õiguslik alus pannakse paika ka selle konflikti puhul pärast neid Hiina avaldusi, aga mina selles väga kindel ei ole. nii et ma teeksin ettepaneku, et neli kolleegi võtavad sõna ja räägivad oma prioriteetidest ja siis saame pidada maha arutelu Uh, therefore... ja seepärast kõigepärast, kõigepealt äh, härra Santiago, palun. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud.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 ma tahaksin avaldada kõigepealt äh, oma soove rahu ja solidaarsuse järele ASEAN-i äh, parlamendi äh, poolt ja, ja inimõiguste. minu sõnavõtt jaguneb kolmeks, kõigepealt demokraatia ASEAN-i riikides, ASEAN-i, teiseks ASEAN-i integreerimine ja kolmas esimehe tõstatatud teemad Hiina mere osas. räägin Aasia äh, arengute mõjust demokraatiale ja inimõigustele. lugupeetud esimees, kõigepealt äh, ütleksin, et demokraatia tulevik äh, Kagu-Aasias on ohus. kogu piirkonnas on valitsused võtnud samme selleks, et vähendada õigusi ja õõnestada demokraatlikke organisatsioone Äh, paar aastat tagasi oli olukord hoopis teistsugune, vähemalt paistis teistsugune. Kambodža, äh, Indoneesia, äh, Malaisia valimised pa aitasid paljusid vaatlejaid veenda, et mitme erakonnaline demokraatia on võimalik selles piirkonnas, aga asjad on viimase kolme aasta jooksul dramaatiliselt muutunud. Taimaal toimus sõjaline riigipööre, on kasutatud autoritaarseid meetmeid ka Kambodžas, Malai-, Malaisias, Taimaal, Laoses äh, ja mujal, selleks, et opositsiooni maha suruda, sealhulgas ka legitiimseid äh, poliitilisi erakondi nende legitiimsetesse äh, poliitilistesse tegevustesse see piirkond on muutunud äh, inimõiguste äh, lahingu äh, tandriks, demokraatlikke põhimõtteid allutakse jalgade alla. aga see tendents on äärmiselt murettekitav. inimõiguste rikkumisi on üha rohkem ja opositsiooni aktivistid ning poliitikud on üha rohkem ohus. paljud meie kolleegidest on trellide taga, paljud meie kolleegidest on poliitvangid, paljud meie kolleegidest oh, oh, oh, istuvad kostja rollis erinevates kohtutes. ja äh, mitmeparteilise demokraatia arenguvõimalus on äh, kiiresti kahanemas Kagu-Aasia demokraatia eeldab seda, et rahvusvaheline üldsus pöörab sellele piirkonnale tähelepanu pööra. ASEAN-i harta kohustuste vastaselt äh, ei ole suudetud peatada demokraatia tagasikäiku ja äh, ei ole suudetud äh, panna valitsusi toimima ilma hirmuta majanduslike või poliitiliste äh, tagajärgede äh, pärast. Laoses ja Vietnamis olevad demokraatlikud juhid toetavad autoritaarset süsteeme Taimaal, Malaisia, Kambodža nagu te teate, Malaisia peaminister on rahapesuskandaaliga seotud, mis hõlmab väga suuri summasid ja samal ajal jätkab ta peaministriametis kahjuks. ja majanduse stabiilsus satub ohtu ASEAN-i partnerite ning Euroopa huvides on sellise demokraatia tagasikäigu vastu üles astuda ning peatada see murettekitav tendents lugupeetud esimees, kallid sõbrad, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algudes kümme ASEAN-i äh, liikmesriiki algatasid ASEAN-i majandusühenduse, mis oli kõige märkimisväärsem lõimimise äh, algatus äh, viimaste aastakümnete jooksul. ASEAN-i kogukond äh, keskendub majanduspoliitilistele, kultuurilistele ning sotsiaalsetele aspektidele meie elus, aga ASEAN-i majandusühendus on muutunud lõimimise üheks mootoriks. ASEAN-i majandusühendus äh, näeb ette äh, ühist turgu ja teenuste, äh, kaupade, inimeste vaba liikumist, kapitali vaba liikumist. kahe tuhande kaheksanda aasta ASEAN-i esialgne kava ega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ajakohastatud plaan ei sisalda mitte mingisuguseid viiteid inimõigustele ega sotsiaalsele kaitsele. ja ASEAN-i äh, lõimimise pingutused on seetõttu äh, kulgenud ilma vajalike tagatiste ning kaitsemeetmetega, äh, mis kaasnevad selliste kiirete investeeringute ja arenguga. ja sageli on see areng toimunud äh, vähemuse ning marginaliseeritud rahvarühmade arvelt. ASEANil on oht, et äh, majandusliku lõimimise äh, soovimatud kõrvalmõjud jäävad kahe silma vahele. inimõiguste rikkumised, sotsiaalse ühtekuuluvuse vähenemine, inimkaubanduse suurenemine ja nii edasi ja nii edasi. see tunneb, see tegi see annab põhjust tõsiseks mureks äh, ja äh, kohalikud kogukonnad satuvad ohtu. Aseni hiljutine deklaratsioon ning äh, kohustused, võetud kohustused on suunatud inimestele suunatud, inimestest lähtuva kogukonna ja ühenduse edendamisele kui me tahame, et piirkond tõesti selle inimestele suunatud, inimestest lähtuva ideaali suunas liiguks, tuleb kohaliku tasandi hääli kuulda võtta ning võtta arvesse ka neid muresid, mis on seotud äh, sotsiaalse ning keskkonna äh, problemaatikaga. Äh, ja inimeste õigused, põhiõigused, inimõigused tuleb majandusühenduse koostööplaanidesse sisse võtta ja minu kolmas punkt on geopoliitiline rivaalitsemine Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel. see äh, rivaalitsemine on äh, poliitilise ning demokraatliku õhkkonna halvenemisele kaasa aidanud mitmetes ASEAN-i riikides. selle rivaalitsemise tõttu on inimõiguste rikkumiste arv kasvanud ning äh, protektsio-, ka kaitset pakutakse supervõimude poolt äh, lähtuvalt oma huvidest. ja demokraatia, õigusriigi põhimõte, inimõigused Äh, on äh, lihtsalt äh, kaubaks ähm, Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelises kaubavahetuses. Euroopa hääl saaks siin olukorda, olukorras kõige halvemat ära hoida. ja selles kontekstis teeksin kiirelt paar ettepanekut selle kohta, Äh, kuidas olukorda parandada. kõigepealt tuleb kasutada ära kõiki võimalikke võimalusi selleks, et teadlikkust äh, tõsta liikmesriikide valitsustes ning Euroopa Liidu äh, asutustes demokraatia halvenemise kohta Kagu-Aasias ja mida see tähendab üldiselt. kutsuda opositsiooniliidreid üle opositsioon, Kambodža opositsiooni, äh, Vietnami, Laose ja teiste riikide opositsiooniliidrite vastu mitte rakendama, äh, rakendama tagakiusamise meetmeid ja Jumba Jumafoni juhtumi tõstatamine ja surve avaldamine Laose valitsusele inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks Äh, me peame toetama ka pro-, prodemokraatlikke äh, organisatsioone äh, ning aktiviste, toetama kõiki demokraatia eestvõitlejaid, sealhulgas ka opositsiooniliikmeid me peame kandma ja kanda tuleb hoolt selle eest, et vabaühendusi toetades toetatakse ka inimõiguste kaitsjaid ning äh, vabade ja õiglaste valimiste eest võitlejaid. Kambodža valimised tuleb ta tagada ja tuleb anda äh, varjupaika poliitiliselt tagakiusatud opositsioonierakondade äh, liikmetele, tuleb tagada seda, et Euroopa Liit ja, ja liikmesriigid kaitsevad kodanikuühiskonna aktivistide identiteeti ning Äh, lähtuvalt konfidentsiaalsuse põhimõttest äh, tuleb kasutada äh, poliitilist ja majanduslikku, majanduslikke vahendeid, et demokraatia arengut Kagu-Aasias edendada, tuleb avaldada survet selleks, et ASEAN-i valitsused inimõigustega seotud kohustusi täidaksid ja tuleb äh, kehtestada reisikeeld autoritaarsetele liidritele, nende per-, nende perekondadele ka Kagu-Aasias, äh, tuleb inimõiguste äh, tingimused sisse tuua ka lep-, nende riikidega sõlmitavatesse lepingutesse, suur tänu tähelepanu eest! United Malays National Organization, no, Mr Soshua. nüüd on sõna härra. ja nüüd on sõna härra Shushual, Kambodža Rahvusassamblee opositsiooniliikmel. me teame, et Kambodža, Kambodža, Kambodža on äh, valitsuserakonna, rahvaerakonna ning äh, opositsiooni vahel lõhestunud. jällegi on tekkinud äh, lõhed äh, ja kuidas on see olukord enne järgmisi parlamendivalimisi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal? mina olen proua äh, Sašua üks äh, üheksast opositsiooniliikmest, ma olen, mind on kohtu ette toodud äh, riigipöördele ässitamise pärast ja kui mind süüdi mõistetakse, ootab mind ees kahekümne aastane vanglakaristus. minu ainukene kuritegu oli teenida rahvast ning kaitsta inimõigusi rahva ja rahva põhivabadusi. see on sama rahva põhivabadusi, kes on meid valinud. ma tahaksin avaldada siirast tänu äh, kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele, kes äh, toetasid Euroopa Parlamendi äh, resolutsiooni ettepanekut juunikuust kaks tuhat kuusteist, mis käsitles Kambodžat. raskel ajal on Euroopa Parlament avaldanud muret ning mõistnud hukka kõik vägivallaaktid, äh, poliitilised äh, kohtuasjad, äh, meelevaldsed kinnipidamised opositsiooni poliitikute ning inimõiguste aktivistide aadressidel Kambodžas. Kuu aega pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmist doktor Tamlei, tuntud valitsuse kritiseerija, mõrvati bensiinijaamas. ja järgmine akti-, aktivist äh, mõisteti süüdi ja saadeti trellide taha. eile äh, julgeolekutöötajad äh, äh vägivalda kasutades saatsid laiali meeleavalduse ning äh, ründasid äh, inimõiguste kaitsjat varsti on tulemas äh, kohaliku tasandi valimised ja üheksateist kuu pärast ka üldvalimised. Neid valimisi ei saa äh, nimetada õiglaseks ja vabaks, kui meie äh, opositsioonierakonna president ei saa pöörduda eksiilist tagasi koju. ja nagu kolleeg Charles Santiago just ütles, parlamendiliikmetena, inimõiguste kaitsjatena nõuame meie, et parlamendiliikmed ja inimõiguslaste kaitsjad peavad äh, olema vabad ning peavad saama oma tööd teha äh, kaits-, kartmata, et neid hakatakse taga kiusama. ja lõpetuseks kaks konkreetset soovitust Euroopa Parlamendile. lisaks resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmisele leiame, et selleks, et Kambodža saaks aru oma kohustustest ning asuks neid täitma, tuleb Kambodža valitsusele öelda järgmist konkreetsed meetmed, nagu näiteks äh, sihipärased sanktsioonid, võetakse kasutusele, näiteks viisasanktsioonid kõrgete ametnike kohta, selliste ametnike kohta, kes on äh, seotud äh, inimõiguste rikkumisega, metsade hävitamisega või kes on korrumpeerunud et sellised sanktsioonid võetakse kasutusele. ning lõpetuseks me peame kandma hoolt selle eest, et võim antakse üle progressiivselt ja see protsess algab nüüd, mitte valimiste päeval, sellepärast et me usume, et demokraatlik muutus leiab Kambodžas aset. suur tänu, härra esimees. But I have a question to you and Mr Kazit mul on küsimus teile, härra Kasid, kas kas on, peate võimalikuks, et merepiiride ja kalapüügi äh, küsimustes äh, on võimalik leida kokkulepe lähiajal, palun? kas te saaksite korrata oma küsimuse lõppu? mere, merepiirid ja äh, esimehel lülitus mikrofon välja. I am sure, uh, Mr. President, that uh, that should be the final decision by the correct uh, proper transparent. praegune uh, sõjaline valitsus uh, peab meie kalastussektori muutma läbipaistvaks nii äh, taimares kalaressursside seisukohast kui, kui ka naaberriikide seisukohast, äh, sellepärast et äh, selleks, et Tai kalalaevad saaksid täiesti seaduspäraselt oma tegevust e, e, ellu viia siis kalalaevi tuleks inspekteerida, et kanda hoolt selle eest, et laevad on ehitatud nagu kord ja kohus, varustatud nagu kord ja kohus ning et neid oleks võimalik jälgida ning see jälgimisprotsess oleks läbipaistev mitte ainult Taimaale endale, vaid ka naaberriikidele. ning äh, saab jälgida ka lõpptooteid, mis, mida suunatakse ka Euroopa Liitu. meie ka Rahandusministeeriumist on siin oma delegatsioon Brüsselis ning ma olen veendunud, et praegu toimuvad väga intensiivsed läbirääkimised asjakohaste ametnike ja volinikega. aga ma poliitilise kogu esindajana kutsuksin Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamenti üles sõjalisele huntale survet avaldama, et poliitilised erakonnad saaksid oma igapäevatööd teha viimase kahe ja poole aasta jooksul ei ole me oma tavalist äh, poliitilist äh, erakondade tegevust saanud ellu viia. milline, miljonid inimesed on äh, üritanud poliitilisest protsessist eemale hoida. ei ole saanud selles osaleda viimase kaheksakümne neljanda aasta jooksul pärast absoluutse monarhia lõppu on Taimaal olnud raskusi me ei ole suutnud jõuda päris kaasaegse parlamentaarse demokraatliku riigi staatuseni. meil on olnud oma puudujääke, nagu näiteks kontrollimatu parlamentaarne äh, käitumine, äh, tänavaprotestid, äh, võimu kuritarvitamine valitsuses ja need puudujäägid taima poliitilises elus sunnivad mind äh, pöörduma Euroopa Parlamendi poole palvega, äh, et Euroopa Parlament räägiks liikmesriikidega äh, ning paluks meid aidata. mitte ainult Taimaad, vaid kõiki ASEAN-i riike. palun aidake meid, jagades oma häid tavasid. praegu vastutan mina kodaniku ning poliitilise hariduse eest. me tahaksime, et meie üldine kultuur oleks, me oleksime äh, kultuurselt poliitilise demokraatliku arengu vallas ja me tervitaksime Euroopa Liidu liikmeid, kes äh, saavad aidata meil meie oma demokraatlikke alustalasid tugevdada. As Mr. Kazi Piromia is a former foreign minister of Thailand härra Kasi, endine Tai välisminister. Mrs Barents, please. proua Barents, palun. Okay, thank you very much uh,, Mr President. suur tänu, härra esimees. mina olen äh, proua Barents äh, Indoneesia parlamendist ja koos minu teiste kolleegidega oleme siis Aasia riikide parlamentääridena tulnud siia, et tõstatada olulised teemasid, mis on olulised Aasia riikide jaoks tänapäeval, see on siis äh, demokratiseerimise, inimõigustega ja nii edasi. nagu me teame, siis äh, Indoneesia valitsus Jakartas on võtnud väga tugeva rolli, mis puudutab Aasia kogukonna integreerimist. teisalt seisame silmitsi mõnede probleemidega, sest paljud inimõigustega seotud probleemid mis tulenevad äh, tegelikult rohujuure probleemidest, nendega tegeleb valitsus, lähenedes ülevalt alla. kuna Aasia valitsused järgivad pigem mittesekkumise põhimõtted, siis inimõiguste äh, probleemidega tegelemine toimub väga aeglaselt. Kambodžas äh, Rohinjade probleem. paljud inimesed paljud rohinjad on siis äh, erinevatest Aasia riikidest, äh, näiteks Malaisiast ja otsivad varjupaika. ja erinevates Aasia riikides on siis e, e ideoloogide lähenemised erinevad, Kambodža, Myanmar ja Laos äh, järgivad väga sarnast ideoloogiat Hiinaga, kommunistlikku ideoloogiat. teised äh, riigid selles piirkonnas on aga liberaalsed äh, riigid, nii et meil on teistsugune lähenemine inimõiguste teemale. me peame püüdma leida võimalusi koostööks, et tõstatada inimõiguste küsimus Aasia riikides, seda esiteks. teiseks, pärast Nürnbergi deklaratsiooni ähm, äh, siis äh, tugevdati koostööd Euroopa Liidu ja Aasia riikide vahel majandussektorites, eelkõige investeeringute äh, osas majandussektorites ning vabakaubanduslepingutes pöörame väga palju tähelepanu inimõigustele Tais, Indoneesias, ka teistes riikides on äh, see käimasolev protsess. sest me teame, et vabakaubanduslepingute peatükkides ei, ei ole inimõigustest kinnipidamine sätestatud siduvana me teame seda ja sellepärast me loodame, et Euroopa Parlamendi, meie riikide parlamendid järgivad sama eesmärk, et kuidas parandada inimõiguste hindamist eh, siis lepingu sõlmimise eelses protsessis. Nad mängisid siis suuremat rolli neis lepingutes ja veel üks küsimus, mis seondub vabakaubanduslepingutega ehm, ja puudub järelevalvete hindamist enne ja pärast lepingu sõlmimist. siis on oluline hinnata vabakaubanduslepingute mõju. pärast nende sõlmimist. ja lõpuks kuidas, viimane küsimus, ma tahaksin tähelepanu juhtida, on see, kuidas me saaksime erinevaid äh, piirkondi toetada äh, selles vallas, mis puudutab just inimõigusi ja teisi teemasid. aitäh! Thank you, chair. aitäh, esimees, ütleb härra Pidikohver kõigepealt sooviksin tänada meie Asani kolleege nende sõnavõttudest. tõite välja ühe mure, mida meie siin kojas ka päris kindlasti jagame. ja olete teadlikud ka nende resolutsioonide põhjal, mida mõned teist mainisid, et me jagame neid muresid aga ma arvan, et fakt on ka see, et me seisame igapäevaselt probleemi ees, kuidas neist põhimõtetest praktikas kinni pidada. ma nõustun täielikult nendega, kes tõid välja vajaduse kombineerida majanduskoostöö strateegia inimõigustega seotud strateegiaga. ükskõik, kas siis kaubanduse ja vabakaubanduslepingute kontekstis või siis äh, FDI kontekstis äh, ja välisotseinvesteeringute ja nende Euroopa ettevõtete kontekstis, kes on soovinud investeerida teie riikidesse. ma arvan, et meie ühise tähelepanu peaks pälvima ka küsimus, kuidas oleks võimalik leida institutsioonilist toetust meie ühistele probleemidele kahepoolselt ja ka piirkondlikul tasandil. me peame muidugi mõtlema ASEAN-i inimõigustega tegelevate institutsioonide praegusele ja tulevasele rollile Nende pädevused on väga piiratud. aga võib-olla saaksime pidada arutelu ka selle üle, kuidas ASEAN-i riikide ja Euroopa riikide parlamendiliikmed saaksid leida paremaid viise, kuidas institutsioonide tasandil koostööd teha niisiis suur tänu teile, et siia tulite, suur tänu teie sõnavõttude eest ja püüame arvesse võtta kõiki neid teemasid raportis, mille oleme otsustanud parlamendis koostada Euroopa Liidu ja ASEAN-i suhete kohta. aitäh, härra esimees! Cancelled. Sí. Gomez. ¿Es para mí? Ah, no, speaking. We're waiting. No, I didn't hear you vabandust, ma ei kuulnud, kas andsite mulle sõna, jah? mul on terve rida küsimusi Tai esindajatele seoses kalapüügiga. Te ekspordite väga palju kala, aga mitte kõik neist kaladest ei ole Tai vetest pärit. tegemist on sellise omalaadse kalapesuga need kalad, mida püütakse Vaikses ookeanis väga äh, loodust hävitaval viisil, äh, see jõuab, äh, see kala jõuab siis Euroopa Liitu ja märgistatud justkui oleks ta Tai päritolu, kuidas sellega lood on? edasi Kambodža, kuidas on lood Punase Khmeriga, demokraatiaga on eelmiselt suured probleemid äh, laps, äh, prostituudid on üks äh, pro, äh, raskemaid teemasid, mille ees Kambodža seisab, laste seksuaalne väärkohtlemine, kuidas sellega ümber käiakse. ja nüüd Punase Khmeri kuriteod ja, ja protsess selle üle ma ei eksi, siis on kolm inimest süüdi mõistetud äh, sel, neile protsessidele on aga kulutatud äh, miljoneid eurosid. kas sellel on mõtet sellise tohutult bürokraatliku protsessi peale kulutada niivõrd palju raha, kui äh, siis süüdimõistmisi on siiski nii, nii vähe, kas ei oleks mõistlikum see raha kulutada ohvritele? kui süüdlasi oli tegelikult niikuinii tuhandeid. edasi Laos, äh, seal toimub äh, metsade mahavõtmine ja ähm, puidu müük. Ähm, inimesed, kes elavad jõe deltas, kus äh, selline raie toimub, aetakse oma kodudest välja Need äh, inimesed elavad otse jää ääres ja äh, järsakul ja neil ei ole ruumi kuhugi minna. tegemist on siis äh, ähm, hõimuga nimega Mong ja hõimu vanemad ähm, ei, ei saa midagi eh, teha ning eh, režiim kasutab äh,, ekspluateerib neid ressursse ainult enda tarbeks. proua Koomas. suur tänu ja suur tänu Aasia kolleegidele, et olete siia tulnud. on väga oluline pidada teiega kõnelusi ja Ähm, siis saada teilt teavet. nagu ütles ka härra Püdikohver, siis ASEAN-i näol on tegemist teatava koostööfoorumiga, aga meil on vaja palju enamat. me teame, et et sageli sellised institutsioonilised foorumid on üpris formaalsed. ja seal ei arutada tihtipeale neid teemasid, mis on tegelikult olulised parlamentidele, demokraatia ja õigusriigi kaitse seisukohast. ma arvan, et kõige olulisem teema ongi, või esimene teema ongi inimõigused, paljud äh, teie kolleegid parlamendiliikmed on trellide taga ja äh, Kambodža äh, Kambodžas üks poliitilisi liidreid on eksiilis, ta ei saa tagasi pöörduda oma koduriiki ma arvan, et äh, te tõite veel mitmeid teemasid, mis on tõstatatud äh, siin parlamendis, aga nendega ei ole tegeletud. võib öelda, et me oleme siin selektiivsed selles osas, milliste isikute suhtes me sanktsioone rakendame, ehm, kes, kas siis ka inimeste suhtes, kes on vastutavad inimõiguste rikkumiste eest näiteks mis puudutab parlamendiliikmeid Kagu-Aasia riikides. siis Javier Narko puudutas küsi-, seda küsimust, eh, nimelt eh, laste seksuaalne kuritarvitamine, kuidas see seondub inimkaubandusega? see ei ole midagi, mis ainult Kagu-Aasias toimuks, see on globaalne fenomen ja meie parlamendiliikmetena peame ka selle teemaga tegelema, nii et ma ta-, kuuleksin hea meelega teie seisukohti selles küsimuses, mida saaks ette võtta. ja siis veel üks teema, mis on tegelikult seotud eelnevaga, võit korruptsiooni, võitlus korruptsiooni vastu, rahapesu vastu see on väga selgelt probleem teie piirkonnas, kui mujal võib-olla inimesed eitavad neid probleeme, aga teie, teil on see väga selgelt näha. meil on nüüd Panama dokumendiskandaal olnud ja tahaksin küsida, et milliseid protsesse on toimumas teil? Singapur näiteks äh, on ju ähm, maksuparadiis kõigile riikidele, seal pestakse tohutult raha. ja lõpetuseks tahaksin küsida TTP kohta. võttes arvesse teie kommentaare, siis TPP äh, äh, puhul äh, mis siis puudutab näiteks äh, tööjõuteemasid, et ähm, ma tean, et ameeriklastel on selle, ähm, selles äh, seisukohast väga tähtis. millised on teie seisukohad? There are lots of questions uh.... küsimusi oli väga palju. ma arvan, et pigem neile vastata vastavalt selle, sellele, millised on need teemad, millega oleme rohkem kursis ja millistest riikidest pärit oleme. kõigepealt suur tänu kõigile parlamendiliikmetele nende teemade tõstatamise eest, püüan neile vastata. alustaksin kõigepealt viimasest küsimusest. Äh, nimelt äh, siis TPP äh, kokkulepe sõlmib kahteteist riiki ja suur osaline selles on Ameerika Ühendriik, kõige olulisem osapool selles on kolmkümmend peatükki eh, selles kokkuleppes, mõned kõige vastuolulisemad puudutavad siis investorite ja riigivaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi, eh, samuti intellektuaalomandi õigus puudutavad peatükid, eh, tööjõud, keskkond. Need peatükid, mis puudutavad tööturgu ja keskkonda, ei ole siduvad ja kedagi, keegi seda ei puuduta, aga mis puudutab intellektuaalomandi õigust, ja investorite riigivaheliste vaidluste lahendamismehhanism, need on siis siduvad. ja siis on seal veel ka peatükid ähm, riigi omanduses olevate ettevõtete ja muu sellise kohta. härra esimees, need kaks äh, teemat ehk ISTS, investorite riigivaheliste äh, vaidluste lahendamine ja intellektuaalomandi õigused on kõigi riikide jaoks äärmiselt olulised, eriti arengumaadele. meil on nüüd kokkulepe mis, ähm, tegemist on kokkuleppega, mis õõnestab valitsuste äh, võimalust, võimalusi oma poliitikaid kujundada. just ISDS äh, äh, õõnestab neid võimalusi globaliseerumise maailmas on väga oluline, et valitsustes võimalus oleks, aga selle asemel on nüüd selline süsteem, kus kolm vahekohtunikku siis loovad Äh, süsteemi, äh, mis, mis, mis võimaldab siis distsiplineerida valitsusi. Need äh, otsused, mis langetab seadusandja või ka täidesaatev või kohtud, need, nende otsuste võimu õõnestatakse ISTS-i kaudu. nii et see sekkub suveräänsete riikide otsustusõiguses nii parlamendi, valitsuse kui kohtu tasandil, nii et see on väga problemaatiline demokraatia seisukohalt, samuti mis puudutab poliitika kujundamist. Need äh, kahjutasud, mis võivad ISDS-i äh, puhul äh, siis võidakse määrata, on miljonid eurod. näiteks Saksamaa valitsus on siis kohtuse kaudu ta maksaks kaks miljardit eurot, võib-olla Saksamaa suudab seda teha, aga Malaisia küll ei suuda. või Indoneesia puhul äh, siis kaevandused, sellega seotud äh, siis äh, vaidlused, ka seal on sellised summad mängus. nii et ISDS on selline viis, kuidas distsiplineerida valitsusi, et nad käituksid teatud viisil. ma mõistan täielikult, et ettevõtted soovivad teatud kindlust oma investeeringute jaoks, aga sellegipoolest. IST eh, eh, me peaksime keskenduma mitte, mitte mingisuguste vahekohtunike jõustumisele, vaid selle, et, eh, et siis riigid saaksid oma seadusi jõustuda. ja väga olulised teemad on ka need, mis puudutavad patendiõigust. näiteks juurdepääs ravimitele on väga oluline probleem. väga paljud ähm, inimesed Aasia riikides ähm, ei saa ähm,, ei suuda osta ravimeid, sest et nende hinnad on väga kõrged. nüüd võimaldab intellektuaalomandi õiguse kokkulepe äh, siis äh, pikendada äh, tähtaegu trips äh, kokkulepe siis läheb trips plussiks üle, nii et ähm, siis need tähtajad pikenevad kahekümne, kahekümne viie aasta, aasta patendi, patendid siis pikenevad. ja see põhjus, miks lubatakse patentide pikendamist ähm, ravimifirmadele, on see, et see toob neile rohkem kasumit. esimesed viimased äh, viis aastat, äh, esimese viie aastaga nad juba katavad oma kulud ja ülejäänud viisteist aastat on siis lihtsalt kasumi ähm, akumuleerimiseks. ja see kõik tähendab, et äh, paljudel inimestel ei ole juurdepääsu ravimitele. ravimid, hinnad saab tõsta väga kõrgeks, sest et ravimid on vajalikud lihtsalt selleks, et ellu jääda, et ravida ennast. aga nii muutub ravim lihtsalt äh,, muutuvad ravimid lihtsalt äh, mitte kättesaadavaks mõnedele inimestele. ja selline pakendite pikendamine siis äh, muudab ravimid palju kallimaks tavainimesel meie riikides, nii et see on see probleem TPP-ga, see õõnestab suveräänset äh, riikide suveräänset otsustusõigust ja ka õõnestab ka õigust äh, tervishoiule, mis on ka inimõigus, nii et need on väga problemaatilised aspektid nüüd Euroopa Liit praegu peab läbirääkimisi ka ähm, riikide Kagu-Aasias Singapuriga, Malaisiaga, Taiga ja ka Filipiinidega toimuvad praegu läbirääkimised ja mulle näib, et soovitakse lisada samasugused ISDS-i sätted, sealhulgas siis intellektuaalomandi õiguse äh, osas. samasugused sätted, mis on siis äh, TTIP-i kokkuleppes Ameerika Ühendriikidega sees väga oluline on, et Euroopa Parlament jälgiks, et inimõiguste aspektid, see siis hõlmab ka õigust taskukohasetele ravimitele, et, et neid võetakse arvesse, see on päris oluline. siis te, teiseks äh, paisude teema, tammide teema. see on äh, samuti väga oluline ASEAN-i äh, liikmetele, me saatsime neli saadikut, kes siis rääkisid inimestega, kes elavad neis piirkondades, kus toimub paisutamine, eh, uurisid seda, kuidas see mõjutab nende eluolu. me uurisime laoses seda teemat just sellepärast, et me tahtsime teha ettepaneku eh, vastutustundlikeks investeeringuteks ASEAN-i, sellise projekti. see küsimus, mille Hispaania parlamendi liige tõstatas või millele tähelepanu juhtis, on, on Hiina invest-, äh, Hiina poolt rahastatud äh, tamm, mida ehitab Malaisia ettevõte ja me oleme esitanud hagi selle Malaisia ettevõtte vastu äh, inimõiguste komitee ees. paraku ettevõte ei olnud nõus saatma oma esindajat vahekohtusse ja et seda probleemi lahendada, nii et sellega tuleb tegeleda piirkondlikul tasandil ja võib-olla Euroopa Parlament võiks siin ka tõstatada selle teema. aitäh. aitäh, keegi veel? ei, siiski. kas ma võiksin ka midagi lisada, ütleb härra Piromia kaubandusäri läbipaistvus, kalandusäri läbipaistvus. väga hea oleks, kui parlament ütleks, Euroopa Parlament ütleks talle, et Indoneesia, Malaisia, Filipiinidega oleks meil vaja kahepoolsed kaubanduslepingud äh, sõlmida ka Myanmariga, sest kui ei ole kahepoolseid lepinguid, siis äh, kalapüük toimub illegaalselt ja teiseks need äh, jälgimismenetlused, seal tõesti tuleks vaadata, et lähtutakse sihtriigi põhimõttest, kui tooted jõuavad äh, Euroopasse. nüüd rahvusvaheline kriminaalkohus. Tunsen on nüüdseks äh, kolmkümmend aastat olnud äh, jõul võimul, nii et kuidas me saame siin läbipaistvust tagada ja võtta vastu otsustavaid otsuseid. kõik läheb nagunii tema kätte tagasi, nii et see kõik on üks suur farss. kolmandaks, ma arvan, et meil peaks olema doonorriikide konsortsium selleks, et nad laose valitsusega saaksid majandusarengust rääkida Laos sõltub ekspordist äh, alates elektrist kuni esmatarbekaupadeni ja see ei ole ei Laose kodanike ega ka keskkonna huvides, nii et tõesti meil oleks vaja rahvusvahelist konsortsiumi, mis peaks läbirääkimisi Laose valitsusega selle asemel, et äh, eraettevõtted ja ka riigiettevõtted naaberriikides siis lihtsalt äh, sõlmiks äh, lepinguid tulu ees, teenimise eesmärgil, mitte aga mõeldes keskkonnale ja rahvale. ASEAN institutsioonide ka ametlikud kontaktid leiaksid siiski ehm, tõlgenduse kui sekkumine väga paljude valitsuste poolt aseneriikides, nii et tõesti me peaksime tegema sarnast koostööd nagu täna, see oleks palju tõhusam ja demokraatia ja ka inimõiguste küsimustega saaksime seal edasi minna. rääkides nüüd Taina, et ükskõik, kas me räägime TTIP-st või ka Euroopa Liidu vabakaubanduslepingust ja seal on sees klauslid, et Äh, ravimitele juurdepääsu piiratakse, siis see on väga õudne. kui mingi klausel sisse pannakse, kus piiratakse ravimitele juurdepääsu, siis see leping kukub äh, läbi, sellepärast et äh, meeleavaldused meie riikides oleks väga suured. aitäh! Thank you very much and uh, I think we will continue this debate aitäh, jätkame siis homme inimõiguste allkomisjonis seda arutelu, nii et teil on võimalik siis rääkida veel ka teistest küsimustest. aitäh siia täna tulemast! ja nüüd läheme kohe Kolumbia juurde ja rahulepingu juurde ning läbikukkunud referendumi juurde. ning loodame et rahuläbirääkimised jätkuvad ja et lahendus leitakse. saatsin president Santusele õnnitluskirja öö, äh, Nobeli rahupreemia saamise puhul. kes tahab alustada? härra De Grandes, teil on sõna, palun. aitäh, härra esimees. jah. Teie käisite ka Kolumbias enne, kui meie delegatsioon sinna läks ja me teame, et te väga enesekindlalt esinesite. meie kiireloomuline delegatsiooni visiit Äh, toimus tõesti Kolumbiasse ja ma tahaksin rääkida, mis seal toimus. Äh, palju õnne Raman Jauregile tema usalduse eest. ma esindan teda. ta ei saanud täna siia kahjuks tulla. ma tahan natukene rääkida nendest ootustest, mis meil oli selle visiidiga. ma üritan olla objektiivne ja mitte siin isiklikke märkuseid teha sellel visiidil oli väga palju erinevaid ülesandeid, me esindasime kõiki fraktsioone, äh, mina olin äh, Andide delegatsiooni juhina sinna kaasatud, samamoodi Ramon Jauregi kui Eurolati delegatsiooni kaasesimees proua Andrikiene oli seal kohal, Soraya Post, Boris Sala, Slovakkiast, Nikolai Barikov ECR-ist ja Bulgaariast, isas äh, Kumberbau Hispaaniast, äh, proua Gonzales, Ulrike Lunacek, äh, see delegatsiooni visiit oli tõesti vaatlusmissioon ja esimeste konverents kinnitas meie visiidi Euroopa Parlament oli välja töötanud äh, resolutsiooni, kus oli kirjas, et toetatakse rahuprotsessi ja tõesti, me käisime seal äh, erapool-, pooletu visiidile kohtusime ekspresident Uri B-ga. meil oli seal samamoodi ka välisteenistuse esindaja ja ka kõrge esindaja, suursaadik, erinevate parteide esinejad Kolumbiast. me kohtusime erinevate esindajatega, härra Rotonjonioga läbirääkimised olid väga siirad ja ma võin teile kinnitada, et mitte keegi ka president Uribe ei oodanud, et referendumil öeldakse rahulepingule ei. peale selle kohtusime ka terroriohvritega käisime ka selles kohas, kus oli Fargi ja ka paramilitaarsete ühenduste äh, rünnakud, sealne rahvas on väga palju kannatanud. peale selle Euroopa Liidu delegatsiooni juhi ja ka Euroopa Liidu suursaadikuga seal kohtusime, toimus ka pressikonverents. nüüd referendumil osales kolmkümmend kaheksa protsenti hääleõiguslikest äh, äh, kodanikest, nelikümmend üheksa protsenti ütles jah, viiskümmend kaks koma üks protsenti ütles ei. ja tegelikult äh, paljud olid Kolumbias rahuprotsessi poolt ja ei saanud sellest tulemusest aru me täname Kolumbia rahvast selle demokraatliku arengu eest, suur tänu selle eest, et mindi valima ja võideldi rahu eest. me tunnustame Kolumbia rahva otsust ning me loodame, et jätkatakse rahupingutusi, sest on väga tähtis, et FARC peab kinni oma Äh, lubadustest mitte tagasi pöörduda vägivallameetodite poole. me mälestame ohvreid ja kasutame võimalust, et need piirkonnad, mis kõige rohkem kannatada said, nüüd ka kõige rohkem abi said ja meil on hea meel, et Euroopa Liit sai toetada see, seda rahuprotsessi me loodame, et kokkulepetest peetakse ka edaspidi kinni, nii nagu Euroopa Liiduga nende osas kokku lepiti, et FARC ei haara uuesti relvasid. me toetame ka seda usaldusfondi loomist Kolumbia rahu tagamiseks. ja Euroopa Liit kavatseb ka tulevikus Kolumbia rahuprotsessi toetada on täiesti selge, et kõik soovivad rahu, aga ei olda ühel meelel selles, kuidas seda rahu saavutada. mõeldakse selle peale, kas meil on võimalik nüüd pärast seda ei-d referendumil kuidagi edasi minna, on täiesti selge, et rahva tahet tuleb, tahtega tuleb arvestada Äh, president Uribe on öelnud, et nüüd ülemineku ajal tuleks alustada dialoogi selleks, et selle küsimusega edasi minna. Fargi käitumine annab põhjust loota, et see on võimalik. Euroopa Liit peaks rahuprotsessis ka tulevikus mängima tähtsat rolli selleks, et äh, rahuprotsess kujuneks edukaks ja Uribe on samamoodi lubanud jätkata äh, rahupüüdlusi. nüüd äh, Nobeli rahupreemia andmine presidendile on ka mõjutanud arenguid. kuulsime äh, eile uudistest, et FARC tõesti äh, nüüd on lubanud dialoogi alustada, kohtumine peab toimuma, äh, peaks toimuma Quito linnas ja on täiesti selge, et äkki ka selle protsessiga on võimalik siiski jätkata rahu tagamist. aitäh ja esimese edasi mikrofonita. Muchísimas gracias um,. Yo no tuve la suerte de poder participar uh, como... jah, ka minul oli võimalus osaleda sellel visiidil ja nagu kolleeg uh, Luis de Grandes, tänan ka mina väliskomisjoni Euroopa Parlamendi äh, nii väliskomisjoni kui ka Euroopa Parlamenti selle visiidi korraldamise eest. see ei olnud esimene kord, kui me käisime Kolumbias. läbirääkimised rahuprotsessi üle olid tõesti karmid. jõuti tulemusele ja siis toimus referendum nüüd referendumi tulemuse kohta ja kommenteerin kohe ka seda, mis seal riigis nüüd toimub. Euroopa Parlament pidas läbirääkimisi Fargiga lootuskiireks Kolumbia jaoks, kus tõesti on korra poliitilisi probleeme ja olukord on katastrofaalne pärast äh, viitekümmend aastat vägivallavalitsust ja arvukaid ohvreid olid rahuläbirääkimised võimaluseks. hästi referendum ja selle tulemus oli äh, pettumuseks, eriti just tulemus, sellepärast et äh, referendum toimus rahulikes tingimustes, aga tulemus oli pettumust valmistav. nüüd seisab riik ebakindlate aegade ees. väga paljud ütlevad, et rahuprotsessi ei ole võimalik ümber pöörata. ja tegelikult ka suur osa Kolumbia kodanikke leiab, et see on nii, aga praegusel hetkel on siiski olukord väga tundlik ja ebakindel. viimastel päevadel ja nädalatel on siiski, oleme kuulnud positiivseid uudiseid. president Santos äh, on nüüd mõelnud selle peale, miks referendumil öeldi ei. jah, nende argumentidega tuleb tutvuda. olukord on väga erinevalt tõlgendatud, et miks siis nagu öeldi ei Äh, FARC äh, tegelikult on ka väikese sõnumi saatnud, öelnud, et nad soovivad rahuprotsessiga jätkata ja et nad soovivad vägivallast loobuda. ma arvan, et Nobeli rahupreemia andis ka väga selge sõnumi selleks, et järgmistel kuudel jätkatakse jõupingutusi ja nagu te teate, neid jõupingutusi ka tehakse ka LN-iga soovitakse läbirääkimisi pidada. ja rahvusvaheline üldsus on lubanud Kolumbiat ka järgnevatel kuudel toetada. jah, muidugi soovitakse teatud äh, tagatisi, millest siis kõik osapooled peaksid kinni pidama. ja need, kes on võidelnud äh, ei häälest, peavad siiski ka mingi vastuvõetava lahenduse võtma härra Tänak, palun. aitäh äh, härra De Grandasele selle lühiajalise operatsi-, selle vaatlusmissiooni eest, kuid minagi olin väga pettunud referendumi tulemuses äh, ja ma ei ole referendumite fänn pärast seda, kui ka Brexiti tulemus oli nii napp. Äh, tegem-, väga naljakas on, et valitsused panevad referendumile kõige komplekssemad küsimused ja seda äh, juhtumitel, kus tegelikult peaks otsustama parlament ja ainult lihtsate küsimuste üle peaksid inimesed otsustama. ma olin tõesti pettunud, et Venemaaga võitlesid ei eest, ma saan aru küll selle karistamatuse pärast, mida nad arvasid, et pakutakse FARC-i juhtidele, kas De Grandes arvab, et nüüd on võimalik siiski mingile kokkuleppele jõuda, et kuidagi õnnestuks siis president Santosel siiski rahu tagada. LN-i küsimust referendumil isegi ei tõstatatud, et kas näiteks Timošenkole peaks tagatama eksiil Kuubas vähemalt viieks aastaks ja kas ka järgmine referendum korraldatakse selle üle siis? härra Nart, palun järgmisena. see rahuleping on halb rahuleping siin üritatakse saavutada tasakaalu, tasakaalu ja õigluse vahel, see ei ole võimalik. minu jaoks oli tegemist halva tulemusega. aga see, kuidas selle tulemuseni jõuti, ei olnud üldse mitte halb pärast põhimõtteliselt seitsekümmend aastat vägivalda. nüüd Euroopa Parlamendis peaksime me mõtlema selle peale, kas me ei peaks sekkuma rahva otsusesse oma otsustega, sest rahvas võttis ju need otsused vastu, ükskõik, kas see meile meeldib või mitte. Äh, Moldovas me sekkusime valimisprotsessi ja Kolumbias me tegelikult tegime ju sedasama. tulemus mulle ei meeldi, aga veel vähem mulle meeldib see, et me hakkaksime seal nüüd sekkuma demokraatlikku arengusse. nelikümmend protsenti käis äh, hääletamas Kolumbias. kakskümmend protsenti ütlesid ilmselgelt äh, jah, kakskümmend protsenti ei. meie räägime, et tegemist on mingi erakorralise sündmusega. ei ole ju, väikesed numbrid on siin kõigest aga kahte asja pole üldse mainitud, et äh, FARC valitses ka narkootikumidega kauplemist. FARC oli väga tugevaks jõuks ja mitte keegi ei ütle midagi selle kohta, et narkootikumide kaup, narkootikumidega kaup, kaubitsejate võrgustikku tuleb lõhkuda ja et nüüd varasemad narkootikumide kauplejad saavad amnestia selle rahulepingu kaudu. kes teab, kes olid nende kontaktisikud nende võrkude kaudu? tegelikult äh, Timošenko ise ka ei selgitanud. nii et võib-olla kui Timošenko äkki ütleks nüüd meile, et kes olid tema põhilised kontaktisikud Nad ei pidanud seda tegema sellepärast, et nad soovivad oma äriga jätkata, nad ei taha neid häbiposti ja kohtupinki saata. ja nüüd karistamatuse küsimus. Kolumbia rahvas maksab selle karistamatuse eest oma taskust, FARC ei maksa ju seda kinni. Nemad soovivad oma vahendeid säilitada, see peab nende tulud peavad jääma nende taskutesse, seda sellepärast, et nad soovivad siiski kogu seda suurt logistikat säilitada. nii eh, raha kui ka kaubanduse logistikat ja ma olen veendunud, et eh, rahulepingut ei ole, rahuprotseduuri ei ole võimalik peatada ja ka, et LN-iga sõlmitakse rahuleping aga ärgem rääkigem siin sõnast rahu, ärgem võtke sõna rahu suhu, kui me vaatame samal ajal Kolumbia poole, kus narkokaubandus käib ikka veel edasi ja on ikka veel samades kätes. proua Lunatšek, palun. jah, aitäh, ka mina räägin hispaania keeles, sest ka mina osalesin sellel visiidil. suur tänu kaasesimehele tegelikult mõlemale, härra De Grandesele ja härra Hauregile. tegemist oli visiidiga, mis väga tihti siin kojas ei toimu. kõik rahvasaadikud, kes olid kohal, olid tegelikult ühel nõul selles osas, mida me soovime saavutada. kohe algusest peale leidsime me, et oleks hea, kui referendumi tulemuseks oleks jah kolleeg äh, Mart võttis enne mind sõna ja mina mäletan väga hästi seda referendumi päeva, see oli pühapäev, äh, härra Horedi ja mina olime seal pealinnas suurel väljakul. ja teadsime väga hästi, et tegemist on Uribe linnaga ja üks kommentaator rääkis, et äh, kolumbialased on harjunud täiusliku sõja olukorraga. rahu näeb nende jaoks välja see, et see täiuslik leping on see, millega nad on rahul. kolumbialased olid harjunud sõjaolukorraga ja see rahuprotsess ja rahuleping, mis ei olnud nende jaoks perfektne, oli siiski parim, mida oli võimalik saavutada. ja sellepärast arvan ma, et ükskõik, millist fraktsiooni me ka ei esindaks, oli šokiks see, et tulemuseks oli ei. noh, president sai nüüd äh, Nobel, Nobeli rahupreemia ja väga palju toetusavaldusi, aga ma oleks siiski soovinud, et selle asemel oleks rahuleping referendumil läbi läinud. me kõik leidsime, nii nagu ka kolleeg De Grandes seda ütles ja ka Federica Mogherini äh, pära-, äh, päev pärast seda referendumit et see usaldusühing, usaldusfond, mis loodi, peaks ka tulevikus äh, oma vahendeid kasutama rahuprotsessi toetamiseks. ja peale selle tuleb mõelda ka selle peale, et äh, FARC ei tohiks kohe kindlasti olla terroriorganisatsioonide nimekirjas, sest see on ju seotud rahulepingule allakirjutamisega, mitte referendumi tulemusega. ja siis tahtsin öelda veel järgmist. ja see on tegelikult seotud sellega, mis juhtus Brexiti referendumiga sellel referendumil ka toodi meedias välja väga palju valesid väiteid ja ma arvan, et väga paljude ohvrite jaoks oli lihtsalt raske äh, teha rist jah-kasti. seda referendumil, kus oli täiesti selge, et tuleb maksta selle eest, et geriljat uuesti ühiskonda integreerida, et nad, et neile tagatakse viis kohta parlamendis ja nii edasi. pärast äh, konflikti öeldi, et kunagised gerilla äh, võitlejad äh, saavad Äh, siiski mingi tasu, aga et see maksab vähem kui üks päev võitlusväljal. nii et tegelikult tuleb selleks, sellest välja, et enamus piirkond, konfliktipiirkondadest, seal kus ohvrid elavad, hääletasid äh, poolt, vastu hääletasid äh, suurte linnade elanikud, kes tegelikult konflikti kui sellist pole kunagi enda nahal tundnud üks äh, Kolumbia ajakirjanik äh, säutsus Twitteris, et äh, Markesi maagiline realismus muutus traagiliseks äh, reaalsuseks ja nüüd on meie ülesandeks seda rahuprotsessi toetada selleks, et see läheks edasi, et rahuga tagatakse. aitäh järgmisele Alois Peeterle, kes ei ole kunagi kokaiiniga kaubelnud, aga väga palju meega. aitäh, härra esimees. tudi s to misijo pokazali privrženost. ka ma leian, et see visiit näitas, et me tegelikult oleme väga hellitatud. see küsimus on tõesti väga tundlik küsimus Kolumbia riigi jaoks ja öö, äh, relvarahuga tuleb jätkata. me peaksime kasutama oma poliitilist tarkust selle küsimuse lahendamisel. Nobeli rahupreemia tõesti toetab praegu ka presidendi positsiooni ma olen tõesti õnnelik iga jõupingutuse üle, mida Euroopa Liit teeb selle protsessi toetamiseks. aitäh, olen sellega nõus, ütleb härra Prokk. iga rahuleping on alati ühe poole osas ebaõiglane. seda sellega peab aga leppima rahu nimel, sest nagu proua Lunatšek ütles, et see on ikkagi parem kui see, et rahu ei saavutata. mõistan täielikult äh, nende ohvrite perekondade kannatusi ja et nad ei leia, et on tore nüüd see, et äh, mõned lihtsalt nii lihtsalt pääsevad. aga ma ei ole kindel, et äh, pärast seda referendumi läbikukkumist on võimalik pikaajalist rahu saavutada. jah, isegi kui pikalises arengus kokku lepitakse, võib see läbi kukkuda ja siis on kulud Kolumbia jaoks ülisuured. ja sellepärast äh, nii palju kui võimalik, peaksime nüüd tõesti siit väljaspoolt mõjutama seda, et õiget hetke käest ei lastaks ja et jõutaks siiski kokkuleppele ja olen äh, härra De Grandesele ja ka kolleegidele väga tänulik nende sõnavõttude eest ja sellepärast me peaksime selle küsimusega arvestama ja palun äh, andke meile alati teada, kui me saame abistada. aitäh! ja nüüd Gruusia, kes annab meile aru. proua Gomes Reports about every trip. sina räägid meil siin igast visiidist, mul on tunne ja,. jajah, mul oli suur rõõm olla Georgias. tehti koostööd äh, OSCE äh, raamistikuga äh, ja Euroopa Nõukoguga, NATO esindajatega ja äh, meil oli väga hea delegatsioon, tegime head koostööd, koostööd, mis ähm, kajastub ka meie viimases pressiavalduses, mille esitasime koos teiste delegatsioonidega äh, rahvusvahelist peatlemust käsitleval pressikonverentsil. me teadsime, äh, mis on mängus ja meil oli hea meel, et nõukogu teatas, et viisa liberaliseerimise osas oli otsus langetatud, see oli oluline otsus, mida kõik kohapeal tervitasid ning seetõttu võeti meid seda tõsisemalt loomulikult valimised ei leidnud aset äh, Lõuna-Osseetias ja Abhaasias okupeeritud aladel, aga kus valimised äh, toimisid, inimesed teadsid, mida nad teevad, valimiste haldusprotsess kulges hästi ja meile avaldas muljet valimiskomisjoni tegevus, valimiskomisjoni esimees äh, oli väga muljetavaldav naisterahvas, ja pärast valimisi, kui kohtusin äh, temaga, siis äh, oli ta äärmiselt äh, muljetavaldav ning tervitas väga kõiki meie soovitusi, tahtis neid kohe rakendada ja sama suhtumist kohtusime ka valitsuses, kohtusime pärast oma pressikonverentsi välisministriga ja mis on väga oluline, siis äh, oluline on see, et nägime kõvasti vaeva äh, asjade analüüsimisega, juhtisime tähelepanu sellele, et hoolimata sellest, et valimisi oli korraldatud äärmiselt äh, po-, professionaalselt, naised olid kõikides valimisjaoskondades väga tähtsal kohal, aga hoolimata sellest oli sageli ülerahvastatus paljudes valimisjaoskondades ülerahvastatuse läbipaistvuse tagamise eesmärgil liiga paljudele inimestele oli antud äh, kohalike valimiste vaatlejate staatus, nad olid tegelikult erakondade äh, poolt saadetud vaatlejad, valitsuserakonna või juhterakonna saadetud äh, vaatlejad. ja oli mitmeid intsidentse, mõned nähtavamad, mõned vähemalt, Madulis, Tšetidis nähtavamad, isegi Tbilisi lähe, lähistel käisime seal ja võisime ise asjad ära proovida. ja äh, mõningad elemendid ei teeninud isegi võitnud valitsuse moodustava erakonna huve. me ütlesime kõik oma arvamused välja ja ma arvan, et see oli oluline. juhtisime tähelepanu ka sellele, mis kampaania käigus juhtus loomulikult oli see üsna pingerohke, äh, panga äh, ja, ja autopommi plahvatamine oli selle kulminatsiooniks, äh, rünnati opositsioonipoliitikud, kohtusime presidendi ja peaministriga ja ka nemad juhtisid tähelepanu sellele, et see oli äärmiselt kahetsusväärne juhtum ning meie panime rõhku sellele, et nüüd peab leidma aset õiglane kohtumõistmine ja äh, see on väga oluline. me teame, et äh, kohtusüsteemi reform on endiselt problemaatilises seisus ja selliste karitsus, karist-, selliste intsidentide eest vastutavaid inimesi tuleb vastutusele võtta. ja sellised äh, pro-, probleemid on sarnased nagu kõikides endistes Nõukogude Liidu okupeeritud alades, aladel äh, oli ja näiteks äh, sellised, äh, sellised intsidendid, pealtkuulamise intsidendid ja nii edasi ja nii edasi varjutavad äh, kogu protsessi. ÜRO ei võtnud vastu äh, kutset arutelule, mille me kokku kutsusime kõikide erakondadega. Nad tulid kõigepealt, rääkisid meiega, aga pärast kõikide erakondadega korraldatud arutelul nad ei tulnud, äh, peaminister ka ei tulnud. toonitaksin veel ka seda, et esimese vooru tulemused on väljas, oktoobri lõpus toimub teine voor, väga polariseeritud tulemus. praegune valitsuserakond juhib ja nüüd äh, sõltub kõik sellest, kas ENM äh, äh, või UNM rahvuslik ühtsus ühtne rahvusliikumine boikoteerib seda tulemust, selliseid äh, avaldusi on tehtud ja mul on väga hea meel, et härra esimees on äh, juba äh, omalt poolt astunud samme selleks, et need hullud mõtted teoks ei saaks. ja see polariseerumine ei peaks tekitama vägivalla, rohkemat vägivalda, suuremat vägivalda Äh, nii ütlesime ka oma soovitustes ja seda teise vooru eelõhtus. Vene vaatleja härra Kalašnikov ütles, et see ei ole äh, võit Venemaale, hoolimata sellest, et Venemaa-meelne erakond äh, oli kolmas valimiskünnise ületanud erakond, teise vooru käigus võivad asjad muutuda. aga Venemaa äh, jaoks see võit siiski polnud, sest et äh, mul on tunne, et suurem osa valitsuserakonna ning opositsiooni öö, äh, inimesi ei ole valmis kaarte Venemaale kätte mängima jah, ma ei pea üle kordama seda, mida Anna ütles, ma ei, toetan tema ettekannet. üks oluline asjaolu on siiski see, et kaks peamist erakonda on, neid äh, äh, juhitakse väljastpoolt äh, UNM-i puhul on see küll juhtum, aga aga et äh, miljardäril riigis on tähtis roll mängida ning äh, legitiimne valitsus puudub. Nad on küll head inimesed äh, ja parimate kavatsustega, aga, aga kunagi ei tea, kas nad teevad oma tööd sellepärast, et rahvas neid toetab või sellepärast, et keegi on neile loa andnud seda tööd teha kuskilt kulisside tagant. ja võib-olla proua Mogherini või mõni täitevametnik peaks ütlema äh, kampaania rahastajatele, et selline tegevus tuleks lõpetada ja äh, Reimanipšvili rahastatud erakonnal olevat palju rohkem raha kui kõikidel teistel kokku. järgmisel korral seda enam ei tohiks juhtuda. ja siis teine erakond, kus endise spiikeri mõju on märgatav äh, ja endine spiiker peaks aru saama, et tema mõju ei tohiks enam märgatav olla ja seda ootavad tõenäoliselt ka kodanikud, aga kui see kõrvale jätta, siis võime toetada uut valitsust ning ka uue valitsuse pingutusi riigi demokratiseerimise teel. First of all, everyone takes part in the kõigepealt äh, kõik osalevad teises voorus. võib-olla püüdes vältida kahe kolmandiku häälteenamuse saavutamist, mis on äh, raske, sellepärast et äh, valimisseadus on üsnagi keerukas ähm, ja äärmiselt ohtlik. on erinevad piirkonnad ja neljakümne kaheksa protsendiga võib saavutada kahe kolmandiku häälteenamuse tegelikult ja mulle lubati tegelikult, et järgmisel korral on valimisseadust muudetud, ehk siis näi, kas, kas see ka aset leiab. aga veel üks kommentaar. kaks kolmandikku häälteenamust selle kohta on äh, mitmeid näiteid, et see on suur äh, kiusatus teha asju, mida ei peaks tegema, sellepärast et ei tule minna kompromissile teiste erakondadega, me teame seda ka äh, teie liikmesriikide kogemustest, selline enamus ei äh, ole kasulik ja ma arvan, et me peaksime kutsuma neid üles äh, mõõdukusele enamuse õigusriigi põhimõttes, põhimõttest lähtuvalt ning äh, õige tasakaalu saavutamine on tähtis. enamusega ei saa kõike saavutada, siis me tõlgendaksime demokraatiat kui sellist valesti. ja ma arvan, et seda tuleks äh, sealkandis äh, väga varakult seletada, muidu positiivne liikumine Euroopa suunal satub ohtu, võib sattuda ohtu ja ma arvan, et me võiksime ka sellise sõnumi neile teele saata. õnnitleme küll äh, äh, Gruusia vali, valimiste puhul, aga saadame ka sellise sõnumi siis. I have to run. Okay. Runner's world. Okay. No, I have to run. no, I'm not standing here, I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the oldest kolleegid, ma olen äh, kõige kauem parlamendis äh, teeninud äh, liige, võib-olla ka kõige vanem, kes siin saalis on. <laughs> tõesti, nii paistab olevat, jätkame meie tööd, härra Mamikins. aitäh. härra esimees, ma ei hakkaks kordama seda, mida kuulsite juba Anna nagu Kommeselt, kes oli meie delegatsiooni juht tahtsin teda lihtsalt tänada äh, delegatsiooni juhtimises, tahtsin tänada ka kõiki teisi kolleege ja lisada omalt poolt paar kommentaari. meie vaatlusmeeskond külastas äh, Boonise linna. tegemist on huvitava piirkonnaga selle poolest siin elavad erinevad vähemused, aserbaidžaanlased, armeenlased. käisime ka sellistes linnades, kus ei elagi etnilisi gruuslasi. nii et neid valimisi mõjutas oluliselt just see tolerantne suhtumine erinevatesse vähemustesse. see oli nagu tüüpiline või, või er, see eripära nende valimiste puhul. teave valimiste kohta oli esitatud mitmes erinevas keeles, mitte ainult gruusia keeles ja see oli, oli väga positiivne neis piirkondades siis, kus äh, kus ei rääkinud kõik gruusia keelt. nüüd, mis puudutab neid vahejuhtumeid, siis äh, olin oma äh, kolleegiga linna peal ja meil paluti linnast lahkuda. tänavad olid aga blokeeritud, me ei näinud ka väga palju, mis siis toimus, aga ma kuulsin hiljem, et üks inimene üritas kaks korda äh, Äh, siis hääletada, seda tal ei lastud teha ja sellest tekkis see konflikt. tasub märkimist ka seda, et me külastasime kahtteist äh, valimis äh, käisime üheteistkümnes valimisjaoskonnas ja äh, nägime seal mitmel korral sarnaseid äh, juhtumeid, mis viisid pingeteni. oli üheksa tuhat vaatlejat, kohalikku vaatlejat. mulle tundub, et natuke pingutati julgeolekumeetmetega üle tundub, et Euroopa Parlament kritiseeris äh, Gruusiat nii tugevalt, et, et nad tahtsid äh, nii-öelda igaks juhuks äh, eriti ettevaatlikud olla. käsi isegi märgistati sellise, sellise värviga, templeid löödi. ma ei ole näiteks Lätis kunagi midagi sellist näinud valimistel, aga Gruusias siis äh, valimissedelite võltsimisi ette ei tulnud. ja see olekski vist kõik, et näeme siis, äh, äh, mis juhtub teises voorus. aitäh kõigile. Anna Fatiga, palun. Thank you, chair uh,. Of course I, I subs-. lugupeetud esimees, aitäh. loomulikult olen nõus eelkõnelejatega mm, paljuski. me ning äh, leiame, et me olime väga tõhusad oma töös. ja meid juhtis Anna Koomes äh, väga kindlal ja suutlikul moel. Äh, suur tänu minu tunnustussõnad talle. ja kordaksin üle ka juba mainitud muresid. ma arvan, et meie enda hinnang valimistele ja ähm, oli väga üksikasjalik, me juhtisime tähelepanu väga paljudele äh, olulistele asjaoludele. mina tunnen muret järgneva kolme nädala pärast ja järgnevate aeg, järgneva aja pärast. mina leian, et äh, süüdistused, mis puudutavad administratsiooni sekkumist valimiste eelsesse protsessi, see on murettekitav. ja kolmas erakond oli äh, avatult venemeelne erakond ja see muudab äh, Georgia parlamendi võimude vahe, kaks väiksemat Euroopa-meelset erakonda, härra Bashvili erakond ja Alassania erakond jäid kaotajaks. üks neist, või tegelikult kõik need olid varem koalitsioonis Nende alused olid erinevad, aga mõlemad olid väga vastutustundlikud erakonnad. ja ähm, ma näen tõelist huvide muutust, mis on murettekitav ja pärast äh, Stratkomi hääletamist ma kujutan ette, et on võimalikud erinevad stsenaariumid. ja teiseks, me peame toonitama kogu aeg, et selleks, et tõeline opositsioon Georgiasse ellu jääks ja see on hädavajalik, et ta jääks, on vaja teataval määral meediapluralismi see on möödapääsmatu. mul, loomulikult ma jagan delegatsiooni esimehe seisukohta, et väga oluline, et see protsess jätkuks ja ei tohiks keegi öö, äh, tagasi astuda Äh, aga oposi-, opositsioon peab jääma ja opositsioon peab jääma opositsiooniks parlamendis, ei tohi parlamendist välja astuda, tuleb kasutada seda äh, poliitilist tööriista. kuid kujutan ette, et kui äh, liidrid on pandud trellide taha, kui ähvardatakse neid tagakiusamisega ja kui kampaaniasse sekkuvad miljardärid ja ning ähm, et see on ähm, tõesti murettekitav. me peame kohale minema ka teise valimisvooru ajaks ning omalt poolt tagama, et nende valimiste tulemus toob kaasa demokraatliku äh, Georgia ka tulevikus. Petrus Estravitšus. suur tänu! olen nõus kolleegide hinnangutega. valimised valimispäeval kulgesid mõõdukalt, seda peame tunnistama, aga enne seda toimusid teatavad ähm, kõrvalekalded, mida tuleks ka arvesse võtta. me peaksime sellest rääkima kõikide oma kontaktide kaudu Georgia esindajatega. valitsuskoalitsioon olid siis koalitsioon, kasutas äh, nii-öelda nippe opositsiooni vastu ja mitte eriti sõbralikke nippe. Äh, isegi ähvardati opositsiooniliikmete elu kallale kippuda, neid kiusati äh, taga, ähvardati. pärast valimiste esimest vooru toimunu on ähm, Georgia Unistuse erakonna konsolideerimine. Nad võivad saavutada kaks kolmandikku kohtadest äh, parlamendis ning äh, samas opositsioon variseb täielikult kokku. liberaalsete erakondade olukord on äh, äärmiselt äh, kaootiline. Äh, Alassania otsustas äh, loobuda teisest voorust ja see ei ole hea. ja kui siis selle vali-, nende valimiste tulemuseks on opositsiooni nõrgenemine, siis see ei ole sugugi meile soovitav poliitiline tulemus. me tahame edasiviivat konkurentsi erinevate erakondade vahel ning peame omalt poolt äh, täitma oma lubadusi. Georgia ees viisavabastuse äh, režiim peab tulema õigeaegselt, see ei olnud seotud ähm, valimistulemustega, see oli seotud äh, läbi viidud reformidega ja igasugune ebakindlus Euroopa Liidu poolt tekitab ainult uusi küsimusi ja õigustatud küsimusi ja kahtlasi Georgia poole peal. nii et meie oma komisjonist peame kandma hoolt selle eest, et meie läbirääkijad libekomisjonis peaksid läbirääkimisi vastutustundlikult, peaksid äh, seatud tähtaegadest kinni ning äh, et äh, kokkulepped jõustuksid õigeaegselt. seda mitte ainult Georgia puhul, vaid ka Ukraina puhul. me peame endale võetud kohustusi täitma. ma ei loe Venemaa peaministri avaldust sellisena, et, et nüüd on Georgia rohkem koostöövalmis Venemaaga ning valmis Euroopale selga pöörama ja nii ma arvan, see ei ole, ma arvan, et praegu on veel liiga vara midagi öelda. kõik on Georgia rahva suveräänne valik ning ähm, ma loodan, et äh, Georgia jääb meie partneriks ning asjad lähevad äh, nii, nagu me assotsiatsiooni leppest rääkides kokku leppisime. võib-olla härra Kalašnikov äh, uskus omaenda propagandat. ja äh, üritasin siin vene aktsenti ka teha äh,. palun, Claire. ma katsun siis äh, natuke tähelepanelikumalt äh, kuulata järgmine kord teen väga lühidalt, sellepärast et kõik on juba ära öeldud tegelikult ja suur tänu Annale selle viisi eest, kuidas ta delegatsiooni juhtis ja siis ka mina leian, et need kohustused viisa liberaliseerimise osas ning tulevik peavad olema meie tähelepanu keskmes. selge on see, et nüüd on tulemas valimiste teine voor. et kavatsesime ka lisada, et äh, siiski äh, APG erakond saavutas viis protsenti ja te kõik teised erakonnad, kes äh, künnise ületasid, ei olnud venemeelsed erakonnad. ja äh, ENM erakond peab osalema valimiste teises voorus, selles pole vähimatki kahtlust ning positiivse tulemusena tooksin välja seda, et valimiskomisjoni esimees, kes oli tegelikult esinaine, oli valmis meie kriitika, kriitikat kuulda võtma ning äh, haldusliku külje eest kandsid valimistel hoolt peamiselt naised ning äh, see ülerahvastatus äh, tekkis, nagu siin öeldi, selle, ühelt poolt selle entusiastliku valimiste vaatlemise pärast, aga ka valimisjaoskondade ruumipuuduse pärast. ja äh, väga huvitav on, milline parlament siis pärast neid äh, valimisi välja kujuneb äh, ning millised suhted välja arenevad. aitäh! suur tänu! sellega on kolleegide sõnavõtud lõppenud. Anna? veel üks väike asi. üks osa asi Broki sõnavõtust oli väga oluline. me peaksime äh, ka Kärk ja Unistuse erakonna liikmetele edasi andma sõnumi, et demokraatia satuks tõesti ohtu, kui nad äh, suhtuksid ülbelt teistesse ja enne teist vooru tuleb kindlasti vägivalla äh, suurenemist ära hoida ja selle eest vastutavad ametivõimud. olen nõus Anna Fatiga ja, ja Austervitsuse ja teistega. ka pressikonverentsil küsiti meilt, et kas tõesti esinduse vähenemine ei äh, ole ohtlik demokraatiale, aga äh, ma arvan, et kõige olulisem on see äh,, millist rolli täidavad need, kes on opositsioonis. selge sõnum tuleb saata ka ENM erakonnale, et parlamendi boikoteerimise boikoteerimisel oleks väga negatiivne mõju ning see oleks kõige halvem asi, mis demokraatia seisukohast äh, Georgias juhtuda võiks. suur tänu, sellega lõpetame oma koosoleku. meie järgmine koosolek leiab aset. meie järgmine koosolek leiab aset kahekümnendal oktoobril kell üheksa. suur tänu ja suur tänu ka tõlkidele, kes äh, olid valmis oma äh, väärtuslikku panust meile veel pikemalt äh, osutama. aitäh!